Good afternoon, everybody! tere pärastlõunat kõigile! tere tulemast teile siin meie uues koosolekuruumis. see saab olema meie koosolekuruumiks järgmise kolme kuu jooksul. nii et alustagem oma koosoleku ja võtame vastu ka päevakorra, seda ühe muudatusega, raportööri proua Hamsi nõudel ja päevakorrapunkt number üheksa, mis puudutab ühenduse raamistiku tuumaohutuse osas. see läheb homsesse päevakorda pärastlõunale umbes kella kuue paiku võtame selle teema siis ette. siis ma annaksin teada, et kõik tõlkekeeled on meil olemas ja ülekanne toimub ka veebis tänase pärastlõunase osa jooksul meie koosolekust. kirjaliku menetluse tulemuseks on, et koordinaatorid leppisid kokku, et esmaspäevane komisjonide, komisjoni koosolek kuueteistkümnendal märtsil sel aastal peaks toimuma nagu tavaliselt kella kolmest kuni kella kuus kolmekümneni. ja hääletamine toimub arvamuste osadel, aga mitte raportite osades alates kella viiest. niisiis, kuueteistkümnendal märtsil toimub veel meie komisjoni koosolek. see on siis meie järeldus. ja nüüd päevakorrapunkt number kolm. protokollid võtame vastu, kui kellelgi ei ole vastuväiteid enne selle koosoleku lõppu esitada. ja siis äh, päevakorrapunkt number neli, määruse üks, kaks, kolm, neli murd kaks tuhat seitse, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning milles käsitletakse linnuliha turustusnorme muutmine. ja annan sõna härra Boguslav Sonikule, palun suur tänu ka minu poolt, härra esimees. selle arvamuse põhiteemaks on linnuliha definitsiooni muutmine ja seda meie turu ühiskorraldust arvesse võttes linnuliha, mida et, et liikmesriigid saaksid tarbida linnuliha, siis me peame omalt poolt tagama, et linnuliha vastab toiduohutuse kõige kõrgematele nõuetele. me peame tagama, et Euroopa tarbijad ei satu ohtu tänu linnuliha tarbimisele ja seetõttu on meil vaja kindlasti riskihinnanguid. riskihinnanguid tuleks läbi viia tervishoiuvajadustest lähtuvalt alates kaheksakümnendatest on linnuliha tarbimine kasvanud ja sama puudutab ka linnuliha tooteid. sellest lähtuvalt oleme me põhjalikumalt tegelenud selle küsimusega ja uurinud põhjalikumalt ka linnulihatoodete tootmisprotsessi tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal. tervishoiu kaalutlustel lõpetati linnuliha import Ameerika Ühendriikidest. seda äh, lähtuvalt sellest, et nemad kasutasid mitmesuguseid kemikaale oma linnuliha tootes pidades silmas tehnoloogi, tehnoloogia arengut, on meil aga tänapäeval vaja uut linnuliha määratlust. praegune linnuliha määratlus on liiga piirav ja muudab kolmandatest riikidest linnuliha sissetoomise sõna otseses mõttes võimatuks see dokument, mille teemal me täna arutame, aga võiks tekitada õiguslikust seisukohast ebakindla olukorra ja seetõttu olen ma vastu komisjoni tekstile, millega muudetakse määrust. ja komisjoni ettepanek oleks kustutada värske linnuliha mõiste punktis viis see aga tekitaks vastuolu dokumendi põhjenduste ja preambuli, preambula ja ülejäänud teksti osas. mina olen jurist hariduselt ja ma kuulun keskkonnakomisjoni. meie komisjoni eesmärgiks aga on kaitsta rahvast ja rahva tervist ja sellega seoses paluksin ma ka mu kolleege toetada meid selle muudatusettepaneku vastases liikumises esitada muudatusettepanek. ja ühelt poolt peab ütlema, et põllumehed peavad üha rangematest tervishoiutingimustest kinni pidama, üha rangematest tootmiskriteeriumitest kinni pidama ja teiselt poolt me samal ajal toome sisse keemi-, keemiliselt töödetud, töödeldud linnuliha teistest riikidest. me peame otsustama omalt poolt, mida me täpselt toetame, kas me tahame oma kodus tootmist toetada või siis kemikaalide kasutamist piirata. kolleeg Sonik. suur tänu, kolleeg Sonik. mul on kaks sõnasoovi minu, mu kõnelejate nimekirjas, variraportöör sotsiaaldemokraatide fraktsioonist proua Ferreira ja ka variraportöör kuue fraktsioonist proua Leotard. palun, proua Ferreira. Oui, merci, monsieur le Président. Tänu teile, härra esimees ma tervitan komisjoni ettepanekut, mis mõningates küsimus, mis on mõningates küsimustes äh, täpsemaks muutunud ning äh, võimaldab meile äh, ka mõningaid mõisteid paremini defineerida. ma ei saa aru sellest, milline on meie kolleegi seisukoht, kes soovib välja jätta punkti viis. minu jaoks on see siis hea definitsioon sellele, mis, mida tähendab värske linnuliha ja mina leian, et komisjoni ettepanek äh, tuleks äh, sam-, samal kujul edasi, peaks samasuguseks edasi jääma. ning äh, nõukogu esitas omapoolsed ettepanekud, mis lükati tagasi ja Eh, see eh, puudutas siis teatud, eh, teatud ainete kasutamist linnuliha des-, desinfitseerimiseks, see võeti vastu detsembri kuus ja ma sooviksin teada, kas me oleme nõus sellega, et desinfitseerivate ainete mõiste on vanaks jäänud ning ta ei tohiks meil üldse kõne alla tulla nii et äh, ma ei saa, tahaksin veel kord öelda, et ma ei saa kolleegi muudatusettepaneku mõttest aru. suur tänu, proua Ferreira ja nüüd äh, proua Leotar, palun. ja tänku veel, voorzitter uh,. ja. suur tänu, härra esimees kanaliha ei toodeta tänapäeval enam põllumajanduslikult, vaid tegelikult üsnagi tööstuslikult. mul oleks väga hea meel rääkida sellest, kuidas kanaliha tänapäeval toodetakse, aga kuna see ei ole meie arvamus ega raporti teemaks, siis ma siiski ei tee seda. aga minu meelest on üsnagi šokeeriv, et Hollandi televisioonis ja ka teiste liikmesriikide televisioonides reklaamitakse linnuliha ja püüakse suurendada kanaliha tarbimist, kuid samal ajal me näeme, et linnuliha tööstus, sest valitab, valitseb häbiväärne olukord ja samuti on meie linnuliha turg saastatud teataval määral Ameerika Ühendriikide toodetega, sest et meil endal piisavalt linnuliha pole. kui see muudatusettepanek tähendab seda, et tarbijad, tarbijatele müüakse midagi, värske linnuliha pähe, mis on tegelikult äh, saastatud, äh, siis, ja kui see aitab sellist asja vältida, siis, äh, siis ma saan seda toetada. sõna värske tähendab konkreetset asja ju ja võib-olla raportöör võiks seda siiski natukene täpsustada, mis selle muudatusettepaneku kustutamise eesmärk on. suur tänu, proua Leotar, härra Hoppenstedt. Ja, vielleicht nur ein ganz kurzer Beitrag. Ich habe ja lühidalt. ma ei ole nüüd väga intensiivselt tegelenud selle teemaga, kuna mul on olnud äh, muid lahtisi küsimusi, ma ei ole tutvunud põhjalikult ka tänaste dokumentidega, aga põhimõtteliselt näiteks Saksamaal ja Euroopas on meil eeskirju linnuliha tootmise kohta me alustame tegelikult juba haudeprotsessist, munast algab kogu see tegevus. meil on kvalifitseeritud nuumamismeetodid, nii tööstuslikud kui ka põllumajanduslikud. VKE-de tootmine mängib koduturgudel ka väga olulist rolli, nii et me ei tohiks siin kõike ühe vitsaga lüüa kindlasti äh, tuleb tähelepanu pöörata lisaks nuumamisele ka tapmismeetoditele, ma olen ise töötanud äh, selles valdkonnas ja väga suurt tähelepanu tuleb pöörata valutule tapmisele ja kindlasti ka kanade töötlemisele mis leiab aset enne pakendamist. Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ähm, ja ma usun, et ka teistes riikides on asjad tõesti väga kõrgetele standarditele vastavad. me peame tagama, et ähm, imporditav liha vastaks samuti sellistele kõrgetele standarditele ning äh, kui äh, need tingimused ei ole täidetud, siis äh, liha meie turule ei jõua. me peame olema tõesti tarbijate huvides ja loomakaitse huvides selles valdkonnas väga karmid, sellepärast et me peame vaatama kogu seda mm, tootmisketti, nagu ma ütlesin. Dann ist nüüd Wort an die Jean Bowes suur tänu, härra Apenstedt, John Bowes, palun. My... suur tänu. ma tänan kolleege selle arvamuse koostamise eest. aga mul on üks küsimus, mis mulle muret valmistab. nimelt, kui ma loen seda fraasi, teatavate ainete autoriseerimine selleks, et vältida linnurümpade saastamist siis äh, mu mõtted liiguvad tagasi meie mõne kuu tagusele arutelule ja võitlusele, kui me rääkisime Ameerika Ühendriikide linnurihast. mulle meenub kohe see tüli, äh, mis tekkis siis, kui me rääkisime sellest, kuidas nemad äh, kastavad oma kanad kloorivette või kloorilahusesse ja, ja ma ütlesin, et mina ei taha, et minu kana kastetakse kas kloorilahusesse või ükskõik millesse Kentucky Fried Chicken kastmesse. ja me siin äh, siis peaksime kas keelama Ameerika Ühendriikide linnuliha või esitama paiga, täpsemad piirangud linnulihale kauba, kaupadele, aga ma tahaksin siin äh, oma austatud sõbralt, aga ka komisjonilt saada kinnitust äh, et mitte miski selles dokumendis äh, ei ava uuesti uksi kloorilahusesse kastutud kanadele või Ameerika teistele väljakutsetele, äh, kui nemad ütlevad, et kui me, nemad kasutavad oma aineid, siis võime me meie ka oma klooriaineid kasutada või mõningaid muid aineid. ma tahaksin lihtsalt selgitust ja kinnitust siinkohal. suur tänu, härra John Powis. ja sellega on kõnelejate nimekiri lõppenud ja nüüd annaksin ma sõna komisjoni esindajale. härra Lulda, nagu ütlevad minu paberid, palun. okei okay,, excusez-moi Um, tout d'abord pour... kõigepealt see, mis, ähm, see, mis puudutab desinfitseerimist. Ähm, vastuseks esitatud küsimusele komisjon on täiesti selgelt öelnud, et juhul, kui komisjon lubab, komisjoni otsusega lubatatakse selliseid äh, Äh, selliste ainete kasutamist äh, siis oma uue, lubas seni, siis oma uues äh, dokumendis me seda enam ei luba. me esitame, esitasime selle dokumendi nõukogule, nõukogu lükkas selle tagasi, see, mis, selles osas, mis puudutas värske liha definitsiooni, et äh, Eh, just võidelda desinfitseerivate vahendite kasutamist. nii et eh, selliste vahendite kasutamine ei ole lubatud. ma loodan, et see sai selgeks. siis eh, oli siin küsimusi, mis puudutasid seda, kas võtta välja või mitte punkt number viis, mis puudutab siis äh, Äh, mis puudutas siis seda, mis värske linnuliha valmistisi. kui ma sain härra Soonikast õigesti aru, siis ta rääkis äh, turustatavusest ja selles suunas ju tegelikult meie ettepanek lähebki, kuidas hoida ära, et äh, see, et, et tarbijat ei eksitataks et ühesõnaga, et värske linnuliha valmistised peavad olema tehtud värskest lihast ja ei ole võimalik seda külmutada, liha külmutada ja siis sulatada ja siis üles sulatada. me peame eh, täpselt eh, oma tarbijat informeerima ja sellega seoses tuleb see sõnastus ka selgemaks teha, mis äh, selles, mis puudutab siis värske linnaliha valmistisi ja siis äh, Ameerika Ühendriikide, küsimus oli selle kohta, mis puudutas Ameerika Ühendriikide linnuliha valmistisi, kuid ma võin teile kinnitada, et praeguseks hetkeks on alustatud konsultatsioone ameeriklastega et eh, ka selles osas nendega kokkuleppele jõuda. ma loodan, et ma vastasin teie küsimustele. suur tänu teile, härra esimees. Dank u wel. Dan is nu het woord aan de heer Sonik om het debat. Suur tänu. Ja nüüd veel härra Soonik lõpuks, palun. Jak widać z wystąpienia przedstawiciela komisji, to rzeczywiście jest dość... E- härra esimees, suur tänu. nagu te saite aru komisjoni esindaja vastusest, siis tegemist on äh, erakorralise olukorraga. me räägime siin äh, ettepanekust, mis äh, lükati tagasi eelmise aasta üheksateistkümnendal detsembril. mina saan nüüd asjast aru niimoodi, et me ei saa lubada kemikaale sisse tagaukse kaudu nii-öelda, lihtsalt muutes äh, värske liha definitsiooni ja kui komisjon kinnitab, et niimoodi ei tehta, siis äh, võin ka mina asjaga nõus olla, seetõttu ma esitasin vastavad muudatusettepanekud ja tõin välja omapoolse kriitika. komisjoni esindaja ütles, et nad äh, soovivad seda muuta järgmisel nõukogu kohtumisel, et kõrvaldada igasugused kahtlused seoses keemiliste ainetega täna. tänan, härra Soonik tundub, et selle asja käsitlemise oleme lõpetanud, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on täna, üheksandal veebruaril kell kuus õhtul. me hääletame ENVI komisjonis äh, seitsmeteistkümnendal veebruaril ning põllumajanduskomisjon hääletab äh, kolmekümne esimesel märtsil ja küsimus tuleb arutlusele aprilli täiskogul nii et ähm, antud küsimus on nüüd ammendatud ja liigume edasi proua Tirga Murko raporti juurde ning ma annan talle kohe võimaluse tutvustada oma raportit, mis käsitleb teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitset, palun. Thank you, Mr Chair. Dear colleagues uh,. For... suur tänu, härra esimees. kõigepealt Bowis has a point of honor. vabandust, härra Bowisel on protseduuriline küsimus. ma tõesti vabandan äh, proua raportööri ees, äh, aga härra esimees, ma soovisin selles küsimuses öelda, et ma leian, et me peaksime muudatuste ettepanekute äh, aja suhtes pisut äh, muutusi sisse viima, sellepärast et see ei ole vastuvõetav, et muudatus tuleb esitada täna äh, selle koosoleku lõpuks. ma arvan, et me võiksime muudatuste ettepanek, muudatusettepanekute esitamise aega pikendada päeva kahe võrra. Äh, võib-olla me saame selle juhtivkomisjoniga kokkuleppele, sellepärast et praegusel hetkel on meie esimene arutelu ja meil on väga raske praegu mõelda muudatusettepanekutele samal ajal, kui me kuulame, mida proua Moitša Tartšamurko räägib oma raportist, nii et ehk te suudaksite siiski pikendada muudatusettepanekute esitamise aega. Have... probleem seoses muudatusettepanekutega on äh, see, et me seitsmeteistkümnendal veebruaril peame hääletama ja kui me ei saa hääleta seitsmeteistkümnendal veebruaril, siis tuleb kogu see asi edasi lükata kuueteistkümnenda märtsini. nii et selles seisneb siis meie praegune probleem. millal on äh, põllumajanduskomisjonis hääletamine? küsib härra Põvis. Mrs, Mrs Murko uh,. Well, I just wanted to explain. proua Murko ma tahtsin äh, lihtsalt selgitada, et miks me nii ebatavalistes tingimustes peame töötama ja tänane arutelu toimub täna siin äh, ja muudatusettepanekute esitamise aeg on ka täna. muudatusettepanekute äh, esitamise kuupäev Agri komisjonis, mis on juhtkomisjon, on kaheksateistkümnes märts. Agri ei võta meie muudatusettepanekuid arvesse, kui me ei esita neid täna ja ei hääleta neid järgmisel nädalal, kui me ei hääleta neid äh, veebruaris. härra Põuis. ma nüüd vaatasin kogu seda toimikut ja põllumajanduskomisjon paistab hääletavat kolmekümnendal või kolmekümne esimesel märtsil uh,. The deadline for uh, raportöör uh, äh, raportööride arvamuste tähtaeg on paika pandud ja eeltingimus, et ta meie arvamust arvesse võtaks, oli, et see arvamus tuleb esitada äh, varakult äh, ja see peab olema siis juba arutletud ja hääletatud äh, selleks ajaks ja nii palju, kui ma mõistan, siis keskkonnakomisjon ei näinud ühtegi muud võimalust, kui hääletada täna. ma pean lisama omalt poolt, et mind ise pandi väga imelikku olukorda. ma pidin äh, koostama selle arvamuse kahe päeva jooksul eelmisel nädalal. nii et võib öelda, et äh, olukord oli üsna ebatavaline. ma otsustasin äh, siiski töö lõpule viia ja ma mõistan, et äh, olukord on, on tõesti ebaharilik. härra Põõvisse siis äh, ma teeksin ettepaneku, et, äh, et teil on teie ettepanek äh, laual, ma ei tahaks arutelu praegu, aruteluga viivitada, aga vaatame, et ehk me suudame siiski leida pisut äh, lisaaega, mis oleks siis rohkem kui täna kell kuus. ma ei mõista, miks me peame seda nii kiiresti tegema, kui põhikomisjon hääletab kolmekümne esimesel. meil peaks olema ju piisavalt aega esitada neile oma arvamused. me võime seda teha näiteks homme. see on parem kui täna. When we have all the amendments in English. kui kõik muudatusettepanekud on inglise keeles, siis me võime teha seda homme, jah proua härra Jackson. Tomorrow noon. teeme muudatusettepanekute tähtajaks äh, pärastlõuna, homne pärastlõuna um.. ma ei saa päris täpselt aru, mis teemal ma räägin. ma arvan, et homsest tähtajast oleks kasu, aga meie komisjon oleks pidanud äh, siiski protesteerima ja võib-olla peaks veel protesteerima selle üle, et meie ei ole juhtkomisjon, me teame küll, et põllumajanduskomisjon tegelikult vastutab loomade heaolu eest, aga tegelikult meie oleme ju need komis-, see komisjon, kes vastutab kosmeetikatoodete katsetamise eest ja kui me vaatame nüüd siis selle direktiivi artiklit kaks, mille puhul on arvamuse koostanud proua Tortse ja seal on kirjas, et tegemist ei ole ju põllumajandusloomadega, põllumajandustoot-, tootmises kasutamist, kasutavate loomadega ja meie praegusel hetkel, kui ma õigesti mõistan, oleme tegelikult keskkonna, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon, miks pagana päralt peaksime me loovutama põllumajanduskomisjonile direktiivi, mille eest meie peaksime vastutama ja ma arvan, peaksime kogu selle protsessi peatama, kirjutama parlamendi presidendile, protesteerima ja tooma välja seda, et meid äh, sunnitakse arvamust koostama äh, <laughs> sel ajal, kui tegelikult me peaksime raportit äh, koostama, oi-oi, seal ma olengi ekraanil, tere emme. ma ei ole varem ennast ekraanil niiviisi näinud. aga ma tahaksin siis küsida, härra esimees, äh, võib-olla teie võiksite kogu, kokku saada teiste fraktsioonide liidritega ja kirjutada vastavasisulise kirja Äh, presidendile ja äh, sellisel korral, nagu see praegu on, võiks parlamendi äh, päevakorrast hoopis maha võtta uus parlamendi koosseis ehk käsitleks seda õiges komisjonis. tänu, proua Jackson. Teil on õigus. aga see, kas teil on õigus ja teised inimesed seda õigust tunnustavad, äh, see on kaks eri asja. tegelikult meie palusime, mina palusin äh, täiendatud äh, koostööd, me võime kogu seda protsessi korrata, aga tõenäoliselt me ei saavuta selle kordamisega midagi. Teil on õigus, see komi-, see raport määrati ebaõiglaselt põllumajanduskomisjonile ja meil ei ole ka isegi tugevdatud koostöömenetlus siin puhul, mis ei ole ka õige, aga ma arvan, et me ei saavuta mitte midagi, loodetavasti järgmine parlamendi koosseis suudab selliste küsimustega paremini tegeleda, aga ma ei ole kindel, kas selle asja edasilükkamine oleks õige samm, äh, sellepärast et me tahame asjadega ühele poole saada ja me tuleb lihtsalt sellega leppida. kas me oleme kõik äh, nõus sellega, et muudatusettepanekute tähtajaks on homme kell kaksteist ja kui kõik oleme nõus, siis proua Murka, palun. suur tänu, härra esimees jällegi ma arvan, et see muudatusettepanek on üsnagi vastuvõetav, ehkki ma olen nõus et see raport oleks pidanud tegelikult olema määratud keskkonnakomisjonile. aga esimeste konverentsil otsustati äh, sellisel moel ja, ja nii see on ja te äh, palusite, ma selgitaksin teile pisut oma arvamuse projekti algatuseks ütleksin ma, et äh, oli viimane aeg asuda üle vaatama seda vana direktiivi, direktiivi, mis äh, koostati tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendal aastal. Äh, proua Colin Jackson oli raportööriks, aga nii palju, kui ma tean, siis ta oli üks paljudest neist, kes juba kümme aastat hiljem nõudsid selle direktiivi ülevaatamist komisjoni ettepanekuga üritatakse ühtlustada Euroopa Liidu liikmesriikide õigusakte äh, ja parandada äh, loomakaitse rakendamist äh, loomkatsete puhul ja põhimõteteks on siin need kolm R-i, replacement, refinement, reproduction Need on siis äh, direktiivi nurgakivid. selle kolme R meetodi rakendamine on äh, suur samm edasi võrreldes äh, leebemate õigusaktidega kaheksakümne kuuenda aasta direktiivist. oluline on ka Euroopa Liidu valu, lubatud valu piirmäära äh, paikapanemine katsete äh, käigus ja tõsise valu tekitamine loomadele äh, saab olema keelatud. arvamuse koostajana tervitan ma komisjoni ettepanekut kahel käel. ettepanek hõlmab meetmeid, mis aitavad parandada loomade heaolu, rakendatakse rangeid eeskirju, mis on kooskõlas rahvusvaheliste põhimõtetega selles valdkonnas. Need on head märgid, head näitajad. see komisjoni ettepanek hõlmab erinevaid valdkondi seoses äh, laam-, loomade kasutamisega katsetes äh, ja teaduslikes protsessides. ma tervitan selle direktiivi reguleerimisala laiendamist. on kaasatud ka selgrootud ja ka põhiteadusuuringud samuti on sisse toodud humaansed tapmismeetodid, mis on samuti tervitatav. üks olulisemaid muutusi on primaatide kasutamise järk-järguline lõpetamine ja suurte ahvide puhul kohe keelu rakendamine need nõndanimetatud F1 primaadid äh, ehk siis primaatide ja algprimaatide järglased. ja nende kasutamise keelustamine on äh, oluline loomade heaolu seisukohast lahkudes, äh, aga samuti ka looduskaitse seisukohast. samuti aitab see ära hoida julmust, mida tegelikult ju seostatakse just nimelt äh, nende primaatidega kauplemises. aga vastupidiselt komisjoni ettepanekuga, äh, ettepanekule leiame, et erandid äh, peaksid olema lubatud. üheks erandiks on viie, artikkel viisteist, see võimaldaks laboratoorseid katseid nende väga ohustatud liikide puhul saab olema siis nii-öelda äh, kaitseklausel suurte ahviliste osas. minu ja minu meeskonna osas tuleks see kaitseklausel äh, kustutada. see on paremini kooskõlas äh, eelnevate plaanidega, osaline kasutamine primaatide puhul on mitmes liikmesriikides juba paigas ja tegelikult kiire ühtlustamine Euroopas on praegusel hetkel võimalik, kuna neid ei paikne väga paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides. sisem-, meie arvates peaks olema menetluskord paremini täpsustatud täpsemad kriteeriumid paika pandud. me oleme pannud omalt poolt ette lisada dokumendile veel ühe lisa, mis äh, määratleb täpsemalt raskusastmed. aga eelmisel nädalal kolmapäeval rääkisime me sellest teemast põhjalikumalt ja avastasime, et mitmed tegevused mitmed sammud on juba tulekul. nii et see raskusastmete klassifikatsioon, lähtudes Šveitsi juhtnööridest, oleks äh, äh, üleminekumeetmeks ja tekitakse äh, veel täiendavat segadust äh, liikmesriikides, äh, kus juba rakendatakse raskusastmeid. nii et ma paluksin teilt mõista suhtumist. ma olen algselt esitanud omapoolse ettepaneku, aga võtaksime selle lisaettepaneku nüüd tagasi seda sellepärast, et nagu ma juba ütlesin, see tekitaks veel see oleks lihtsalt äh, meie töö, tähendaks meil lihtsalt kahekordset tööd Euroopa Liidus ja ei, tegelikult ei oleks äh, praeguses olukorras sugugi mitte kasulik. mulle öeldi, et kaheksateistkümne kuu pärast valmib ka juba Euroopa Liidu klassifikatsioon, mis kehtib kõikides liikmesriikides. ma tahaksin rõhutada ka eetilise ülevaatmise ja loa andmise protseduuri ettepaneku peatükis number neli. see on väga oluline eetilised, eetilist ülevaatust kasutatakse kahekümne ühes liikmesriigis praeguse seisuga. aga neist peaks saama loa andmise protsessi enesestmõistetav osa, mis alati rakendaks eetilisi, eetilist lähenemist loomkatsete puhul Äh, kus püütakse ja samuti tagantjärele äh, hindamine lubaks meil paremat pilti olukorrast luua ja eetilisi põhimõtteid rakendada kogu meie meeskond, kes koosnes naisterahvastest, kes äh, istuvad siin minu kõrval tervitab liikmesriikide inspektsioone või järelevalvet. kus rakendatakse vähemalt ühe inspektsiooni põhimõtet aastas. ma olen esitanud ka muudatusettepaneku Euroopa Liidu inspektsiooni kohta, et Euroopa Liidu inspektsioon saaks läbi viia kontrolle ja tagada, et äh, kõiki eeskirju rakendatakse Euroopa Liitudes, Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlaselt ja ühtemoodi. minu arvates on läbipaistvus üheks kõige olulisemaks põhimõtteks, mis samas vajab tugevdamist. me teame, et väga palju teadustööd tehakse ülikoolides ja ülikoolide katsed ei ole võib-olla nii läbipaistvad reeglina kui arendus- ja teadustöö äh, katsed ja nüüd meil oleks siis võimalus muuta sellised kontrollid kohustuslikuks. samuti kontrollide tulemused tuleks äh, avalikustada. me küll teame, mida tähendab äh, konfidentsiaalne info. seda on arvesse võetud ettepanekus. me võtame seda arvesse ja jääme selle juurde kindlaks. aga me tahaksime, et äh, loomkatseid rakendatakse rakendatakse vähem sellistel puhkudel, kui on juba olemas vastavad ressursid teistes valdkondades. niisiis, loomkatsete käigus saavutatud andmete vahetamine peaks olema põhimõte, mis aitaks meil vähendada loomkatsete arvu üldiselt. niisiis, vastates küsimusele, mida meie Keskkonnakomisjoniga saame kaasa aidata, mis moel me saame kaasa aidata komisjoni ettepaneku parandamisele me oleme esitanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis aitavad ülevaatamise korda parandada, tugevdada ja me peaksime võtma arvesse ka neid tingimusi, mis aitaksid meil teadusele sobivad tingimused luua ja kindlasti loomkatsete asendamine teistsuguste katsete võimalustega peaks olema meie õigusloome keskpunktis praegusel hetkel. suur tänu, proua Murko! on seitse sõnavõttu soovi. Ferreira, Leotard, Jackson, Grostet, Bowes ja Ulmar. kõigepealt variraportöör, palun. tänan, härra esimees. kõigepealt härra Bowis ja teised juhtisid tähelepanu menetlusele ja selle mõjud on tõesti võib-olla isegi fataalsed. täna hommikul kell üksteist saime kätte selle dokumendi ettepaneku ning tegelikult nüüd muudatusettepanekute tähtaeg lükati edasi ja täna õhtust homsesse, see on tõesti abiks, aga me ei tööta mitte ainult äh, enda huvides, vaid me oleme ka avalikkuse pilkude all, eriti kui me räägime siin tööstuslikest lahendustest, siin on tegemist väga olulise valdkonnaga. nüüd äh, on meil siin tegemist millegagi, millele pandi alus juba aastal tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus, nüüd aastal kaks tuhat üheksa me vaatame seda üle. ma põhimõtteliselt ise tervitan direktiivi ülevaatamist. aga rääkides nüüd tähtaegadest, siis ma olen esitanud oma muudatusettepanekud äh, saksa keeles ja nädalavahetusel esitasin need ka inglise keeles, kokku on neid kolmkümmend kolm ma ei äh, tahaks nüüd äh, laskuda detailidesse selles osas, äh, mida on öelnud siin komisjon täpsemalt. ma usun, et me vaatame läbi muudatusettepanekud siis, kui nad kõik on juba esitatud. nii et põhimõtteliselt tuleb tervitada seda, et vana direktiivi muudetakse loomkatsete osas on äh, olukord äh, tugevalt edasi arenenud võrreldes aastaga tuhat üheksasada kaheksakümmend kuus. olles töötanud aastaid loomaarstina, on mul ka märkimisväärseid kogemusi selles valdkonnas, nii et äh, kohaldamine on pikisilmi oodatud. meil tuleb kindlasti selles direktiivis kindlasti arvestada loomapidamise ja loomkatsete viimaste teadussaavutustega, meil tuleb tähelepanu pöörata ka haridus- ja koolitusküsimustele. töötajate koolitus mängib väga olulist rolli ja need, kes on selle teemaga täpsemalt tegelenud, näiteks ähm, koolituse valdkonnas äh, teavad, kuivõrd äh, professionaalsed inimesed äh, töötavad äh, vastavates koolitusasutustes äh, õppejõudude, professorite ja õpetajatena kuni loomulikult loomade eest hoolitsejateni välja siis loomakasvatuse valdkonnas. loomakaitse kõrge tase peab kindlasti säilima, meil peavad olema kvaliteetsed äh, teadusuuringud ja katsed, meil tuleb äh, aga kõike seda kujundada niimoodi, et äh, uute ravimite väljaarendamine ei kannataks, seda ootavad meilt kõik patsiendid, kõik haiged. komisjoni ettepanek toob ka välja selle, et kõik peab püsin-, põhinema täpsel teaduslikul alusel, me ei tohiks äh, tekitada asjatuid takistusi teaduslikele katsetele. ma toetan kõiki meetmeid, mis näevad ette alternatiivseid loomkatseid ja kui alternatiive olemas ei ole, veel hetkel ei ole, me ei tea ju, mis juhtub ülehomme, ühesõnaga, kui alternatiive olemas ei ole, siis äh, tuleb meil leida lahendusi, ma toetan äh, kõike, mis vähendab äh, loomkatseid, ma toetan ka ebavajaliku bürokraatia vähendamist. tihtipeale kuulen ma sellest, kuivõrd palju on ebavajalikke kontrolle. meil tuleb nendest takistustest üle saada, ilma et me teeksime kompromisse. me peame tagama, et äh, meil oleks eetiline turule lubamisprotsess ähm, ravimite jaoks. me kindlasti ei tohiks bürokraatlikult kogu seda protsessi ähm, üle koormata. ülevaatamine peaks kat-, pakkuma meile võimaluse üle vaadata ka liikmesriikides sisalduvad tingimused, et äh, vältida konkurentsi moonutavaid ja kaubandust moonutavaid äh, sätteid, me ei räägi siin mitte ainult loomade kaet-, kaitsest, vaid me räägime ka väga olulisest tööstusvaldkonnast kogu Euroopa jaoks. tegemist on ka tähtsa teadusmaastikuga, mida kindlasti tuleb arvestada. ma usun, et äh, antud äh, ettepanek annab oma panuse selleks, et liikmesriikide tasandil leitakse reeglid ja halduseeskirjad, mis hakkaksid kehtima loomkatsete valdkonnas kõikides liikmesriikides. ja ma juba ütlesin, et äh, asjakohase õigusraamistiku edasiarendamine Euroopa Liidus loomade kaitseks on tervitatav. ma usun, et äh, me peame tähelepanu pöörama just inimahvidele, primaatidele me räägime siin F1 või F2 generatsiooni põlvkonna loomadest. nagu ma juba ütlesin, et me ei tohiks Euroopa konkurentsivõimet küsimärgi alla seada ja härra Florence Euroopa on teinud viimasel ajal väga palju, et parandada teaduse konkurentsivõimekust. praegune ettepanek võib aga ka selliseid püüdlusi natukene torpedeerida ja seda me ei soovi. asjast on puudutatud äh, ülikoolid, äh, biotehnoloogiaettevõtted, äh, uurimisinstituudid kõik äh, tegutsejad selles valdkonnas. me peame kindlasti aitama kaasa innovatiivsete ravimite ja teraapia meetodite arendamisele, meil tuleb leida tasakaal direktiivi eesmärkide, Euroopa konkurentsivõime ja innovatiivsete ravimeetodite vahel. ääretult oluline on see, et äh, me oleksime standardite osas eeskujuks üle kogu maailma. kui me seda ei tee ja kui me ainult Euroopas läheneme asjale karmilt, siis on olukord selline, et äh, päris kiiresti hakatakse loomkatseid äh, tegema väljaspool Euroopat ja see ei ole ju sugugi meie eesmärk. on juba öeldudki kolleegide poolt, et äh, me peame leidma usaldusväärseid alternatiivseid meetodeid me esitame siinkohal väljakutse teadusele, aga kui vaadata loomkatsetega tegelevaid laboreid, siis tõesti, nad on väga professionaalsed, nad teavad, et loomkatsed maksavad palju raha ning selles valdkonnas tegutsejad kindlasti kasutaksid ka teisi meetodeid, kui neil need olemas oleks nüüd, äh, kui me rääkisime suu- ja sõrataudist siin aastaid äh, tagasi, siis äh, kasutati ära loomade mm, kehaosi, et töötada välja vaktsiine ja on kasutatud ära ka tõesti äh, hamstripoegade keharakke näiteks uuringuteks. nii et äh, loomkatsed tõesti väga muutuvad tugevalt. palun üle vaadata ka kõik need minu muudatusettepanekud, ma usun, et äh, need on kaasanud loom katsete kriteeriumeid ja ka sätteid, mis puudutavad otseselt äh, tööstust, ettevõtteid. ma usun, et äh, ma nüüd ütlesin äh, kõik, mida me üritame muudatusettepanekutega öelda. tänan, härra Hopmstedt, proua Ferreira, palun. suur tänu teile, härra esimees. räägin lühidalt, <clears throat> ma arvan, et võime kõik öelda, et äh, on suur vajadus tekkinud äh, üle vaadata see direktiiv, mis on juba paarkümmend aastat vana. selge on ka see, et tegu on väga tundliku küsimusega ning äh, loomkatsed tekitavad meie ja ka Euroopa kodanike juures väga emotsionaalseid reaktsioone eriti puudutab see selliseid loomi nagu eh, primaadid. kuid eh, peale sellise emotsionaalse lähenemise peaks eh, siiski faktidele ka otsa vaatama. ei kujuta ju ette, et Euroopa teadlased hakkaks ka loobuks loo-, katsetest lihtsalt sellepärast, et meile need ei meeldi, eriti kuna eriti ja see puudutab siis ka katseid inimahvidega teatud teatud katsete läbiviimine primaatidega on väga oluline, eriti see puudutab selliseid ähm, haigusi nagu AIDSi, AIDSi, Parkinsoni tõve, Alžeimeri tõve ja nii edasi. on, see, nende puhul on katsed inimohvidega hädavajalikud. kui me teeme siin väga piiravaid äh, ettekirjutusi, siis tekib küsimus, et millised teaduslikud tagajärjed sellel võivad olla. ja kas äh, need sätted, mida me siin valmistume vastu võtma, ei ole samuti liialt piiravad? ma ei ole ekspert, kuid äh, ma olen vestelnud äh, Euroopa laborite esindajatega, kes on öelnud, et Nad on mures selle pärast, et millise otsuse me siin vastu võtame, nad on mures Euroopa teadusliku tuleviku pärast. praegusel hetkel on vaja tugevdada just nimelt äh, meie äh, teadusraamistiku ja määrustiku äh, katsete läbiviimise puhul võib tekkida selline olukord, et äh, katsed viiakse läbi lihtsalt sellistes riikides, mille äh, määrused on märkimisväärselt leebemad kui Euroopa Liidus, nii et ma olen pisut mures äh, nende ettepanekute pärast, keegi ei soovi, et loomad kannataksid, keegi ei soovi, et loomad elaksid laboratooriumites, kuid teisest küljest, kas tõesti teadlastel ei, ei ole mitte vaja selliseid katseid läbi viia

tegu siis äh, raportiga, mille põhimõtteliselt oleme nõus, kui tahaksin öelda siis, e, öelda, äh, et see kõige olulisem on see, mis puudutab äh, asendus, katsete asendamist, võimalust, et kui asendamine peaks olema kohustuslik, samuti tuleks täiustada asendusmeetmed, meetodeid, sest kaksteist miljonit looma on selliste eh, katsete ohvriks langenud ning eh, me võime muidugi rääkida sellest, et vähendada peaks, vähendama peaks neid eh, katseid, kuid tegelikult katseid tehakse aina rohkem. nii et meil on vaja efektiivsemaid vahendeid selleks, et katseid vähendataks see puudutab ka andmevahendust. Äh, sellele küsimusele peaks lähendama palju, lähenema palju rangemalt, palju konkreetsemalt. ei äh, ole vaja lihtsalt mingisugust lapsi, lapselikku protektsionismi, äh, kuid ma arvan, et andmete vahetamise puhul saab siiski vähendada loomkatsete arvu. ma olen nõus ka sellega, mida ütles raportöör, et et tuleb vähendada eh, jätkuvalt eh, katsete läbiviimist inimahvidega. Jens Holm ja, ja mina esitasime kuue nimel mõningad muudatusettepanekud, loodetavasti võetakse need arvesse, aitäh. suur tänu, proua Leter ja proua Jackson. suur tänu, esimees, ma tulin siia ja olin väga äh, masenduses selle üle, mida kolleegid siin rääkisid, aga proua Ferreral õnnestus äh, mind oma terve mõistusega jällegi heasse tujusse saada. ma arvan, et äh, ma loodan, et ta, tal ei ole midagi selle vastu, kui üks Briti konservatiiv teda siin kiidab. mina olin küll kaheksakümne kuuenda aasta direktiivi puhul raportöör, tol ajal olin ma küll alles päris lapsekingades see oli esimene raport, mis mulle kätte sattus ja pärast seda tegin ma, tegelesin ma turismipakettide raportiga ja ma ei saanudki aru tegelikult, millega ma täpselt tegelesin. aga igal juhul ma leian, et komisjoni tuleb süüdistada selles, et üle kahekümne aasta või rohkemgi kauem, Carolin on tegelikult kakskümmend kolm aastat, eks ole, olen ma vaadanud, kuidas see kaheksakümne kuuenda aasta direktiiv on arenenud. aeg-ajalt olen ma esitanud küsimusi selle direktiivi kohta ja komisjon on väga aeglaselt tegutsenud selle direktiivi ülevaatamise kallas. ja kui nad käituvad nii, nagu nad on käitunud selle direktiivi preambulaga ebaühtlase rakendumise osas, siis ma ei saa aru, mida nad tegelikult tähendavad. Nad ütlevad näiteks, et liikmesriikides mõned on võtnud vastu kõrge kaitsetaseme, mõned aga rakendavad ainult kaheksakümne kuuenda aasta miinimumstandardeid. jah, täpselt nii ju ongi, täpselt niiviisi direktiive tavaliselt rakendatakse tegelikus elus. mõned liikmesriigid võtavad vastu kõrgemad tingimused, mõned aga mitte, aga see on lihtsalt, selline on lihtsalt elu. aga lubada ei saa sellist olukorda, et liikmesriigid väga pikka aega tegelikult ei võtnud mitte midagi ette ja komisjon ei võtnud selle puhul midagi ette, me ei saa lubada seda, et sama olukord kordub ja nii nagu komisjon on ka oma oma selgitavas memorandumis selgitanud, siis mõned liikmesriigid ei võtnud aastaid, kui ma õigesti mäletan, Luksemburg nende hulgas mitte midagi ette. nii et viimane aeg on seda direktiivi ajakohastada. mis puudutab äh, meie suhet põllumajanduse komisjoniga, siis kui meie, kui põllumajanduskomisjon meie muudatusettepanekuid üldse arvesse võtab, siis on see küll ajalooline sündmus ja esimene kord üldse parlamendi ajaloos. ma arvan, et me ei peaks nii äh, hellalt suhtuma komisjoni, äh, põllumajanduskomisjoni. ja mis puudutab muudatusettepanekute keelt, siis mina räägin inglise keeles, aga väga paljud nendest, kes äh, siin esitavad muudatusettepanekuid ei räägi inglise keelt oma emakeelena, et nad peavad tõeliselt vaeva nägema selleks, et neid muudatusettepanekuid esitada. ja ma ei saa aru, kuidas te kõik sellega lepite, kui mina ei oleks äh, inglane või iirlane, siis äh, ma tõstaksin kisa, te peaksite kõik kisa tõstma, sellepärast et äh, teid takistatakse muudatusettepanekute esitamisel, teil on vaja, et keegi inglise keelt kõnelev isik aitaks teil neid teha ja minu meelest on see põhimõtteliselt vale. ja äh, põllumajanduskomisjoni raportöör ei kavatse parlamenti äh, uuesti tööle tulla nii et tegelikult ei ole mingisugust mõtet kiirustada, et tema saaks teise lugemisega tegeleda. tema on läinud selleks ajaks juba, et ta läheb äh, meie alamkotta, mõistlik mees need sõnad võtaksin ma tegelikult tagasi, aga paistab, et praegusel hetkel ma küll naudin enda sõnavõttu. aga mis puudutab seda, mida proua Ferreira rääkis inimahvide kasutamisest, äh, siis mina leian, et äh, proua Merkel, kes äh, muidu on minu meelest väga mõistlik isi, inimene, on asjadest siinkohal valesti aru saanud. ma arvan, et me ei peaks siin hakkama Äh, mängima komisjoni ettepanekuga ja lubama äh, primaate, primaatide kasutamist või äh, mida? mida proua Merkeli meeskond ütleks, kui nemad läheksid arsti juurde ja neile öeldakse, et väga kurb küll, aga, aga nad on Alžeimeri tõve tõmbe haigestunud. Äh, doktorid ütleksid, äh, et äh, on uusi ravimeid, aga me ei saa soovitada neid ja nad ei saa ravimeid, siis kui tänu sellele, et, et inimahve ei saa kasutada. see on täpselt see, mida proua Murko, mitte proua Merkel, tõlk vabandab, üritab oma muudatusettepanekuga siin öelda. Euroopa Liidus ja kogu maailmas on tuhandeid patsiente, kes on meeleheitel, kelle elu äh, ei ole elamist väärt, kui neil ei ole ravimeid, mida saab katsetada ainult primaatidel inimahvide peal. mina olen üks nendest äh, inimestest. kui mina olin äh, teie keskkonnakomisjoni esimees, siis äh, diagnoositi mul Parkinsoni tüvi. ma avastasin seda, kuna mu käed hakkasid värisema, mu käed jätkuvalt värisevad, aga ma saan jätkata töötamist, kuna ma kasutan ravimit, mida on testitud primaatide peal ja ma jätkan oma tööd ma jätkan ka golfi mängimist ja ma saan väga hästi äh, golfipallile pihta, hoian oma keha sirgelt, sellepärast et äh, et mu kehas puudub paindlikkus, aga paljud inimesed on hoopis hullemas olukorras kui minul, mida me ütleme nendele inimestele? Äh, me hääletasime Euroopa Parlamendis arvamuse teemadel, mis ja toetasime mitte inimestest primaatide kasutamist katsetes nende vaeste inimeste, nende vaeste primaatide pärast, keda laboratooriumites kasutatakse. kelle elu me tähtsamaks peame, inimeste või primaatide oma? mina arvan, et komisjoni direktiivil on mõned vead ja ma püüan neid parandada oma muudatusettepanekutega, aga üleüldiselt on saavutatud õige tasakaal just nimelt selle primaatide kasutamise osas ja ka ahvide kasutamise osas tegelikult Neid ahvilisi ei kasutata Ühendkuningriigis ega ka väga paljudes teistes Euroopa liikmesriikides üldse, aga direktiiv jätab siiski võimaluse nende kasutamiseks, kui tekib mõni pandeemia oht. kui praegu peaks tekkima selline, siis seda ei, ei saaks primaate kasutada ja miljonid selle tulemusena võivad surra. ja lõpetuseks ma kontrollide osas äh, proua Murko Kamikatse tormi jaoks äh, avaldab mulle tõesti muljet, ta äh, teeb sedasama, mida mina olen keskkonnakontrollide puhul üritanud teha juba kaua, ma soovin teile edu. Te leiate, et nõukogu ei ole küll teie asjadega nõus, aga teil on õigus. kui on väga ettekirjutav direktiiv, mida komisjonil on väga raske ellu rakendada või komisjon ei taha puudutada äh, ja järelevalvet teostada liikmesriikides, siis seisame silmitsi olukorraga, mida teha. kas me jääme liikmesriikide peale äh, lootma ja lootma, et nad saadavad, äh, saadavad teile raportid, mida nad ei tee, või saadame me kohale liikmes- või me moodustame järelevalvemeeskonnad, kontrollimeeskonnad, mida meil ei ole, või mida me teeme, ma arvan, et see on kindlasti küsimus, mis meie komisjoni päevakorda peab jääma. ja see ongi minu poolt praegusel hetkel kõik aga järgmisel koosolekul kavatsen ma võib-olla sõna võtta või kas ma siiski kavatsen sõna võtta, sellepärast et härra Hoppenstedt ütles oma sõnavõtu lõpus, et ta ootab muudatusettepanekute täiendavat arutelu, aga nii palju, kui mina aru saan, siis see on viimane arutelu sel teemal, rohkem ei tule mitte mingisugust arutelu selle muudatusettepanekute teemadel. võib-olla ma saan valesti aru, aga võib-olla ma ei ole siin, võib-olla ma mängin ka samal ajal golfi, kui juhuslikult selline arutelu peaks siiski päevakorda tulema Dank u wel, mevrouw Jackson. Dan is nu... suur tänu, proua Jackson äh,. proua Krustet, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma võtan sõna, sest ma olen raportöör selle direktiivi küsimustes ja seda siis tööstuskomisjonis ning sooviksin mõningad mõtted välja öelda, kui need on üsnagi sarnased sellele, mida ütles juba proua Jackson, ma olen nõus, et eh, ei ole mõtet emotsionaalseks muutuda. kahe tuhande viiendal aastal kahe, kasutati eh, kaksteist miljonit loomaloomakatsete tegemisel kahekümne viies liikmesriigis. see näitab, et, eh, et loomade arv, keda kasutatakse, on jäänud samaks ning see tähendab seda, et esmane direktiiv siiski mängis rolli ja see puudutab ka alternatiivide kasutamist. Ehm, kaheksal juhul kümnest kasutatakse siis hiid või rotti ja väga vähestel juhtudel kasutatakse inimahve. kuid eh, sooviksin pöörata teie tähelepanu sellele, et tõepoolest äh, me peame kõik tegema selleks, et äh, alternatiive kasutataks, kuid me teame, et on olemas selliseid juhtumeid, kus praegusel hetkel ei ole olemas alternatiive ning äh, pro, nagu proua Ferreira seda ütles, äh, kui on vaja teha uuringuid näiteks AIDSi neurodegeneratiivsete haiguste puhul nagu siis Alžeimeri või Parkinsoni tõbi, siis on õnnetuseks vaja endiselt teha katseid suur inimahvidega tahaksin pöörata meie komisjoni tähelepanu teatud ohtudele, mis ähm, eh, üritaks inimahvidele alternatiive ainult leida. Eh, milles? Eh, nimelt praegusel hetkel ei ole selles osas mitte mingisuguseid adekvaatseid alternatiive leitud ning äh, praegusel hetkel üritatakse äh, loomade manipuleerimise siis, siis äh, paremaid reegleid paika panna ja kui rääkida siis nende laboratooriumidega, kes teadusuuringuid läbi viivad Euroopas, siis nad ütlevad, et E, looma heaolu on nende jaoks esmatähtis, sest need testid, mis tehakse kannatavate stressis loomade e, peal, on halvade tulemustega, neid ei saa kasutada. nii et peab tegema kõik selleks, et e, see loom, kelle peal katseid tehakse, et ta ei kannataks, nii et algusest peale võetakse arvesse valufaktorid ning eh, üritatakse võimalikult võimaluse piires garanteerida looma heaolu. ma arvan, et on oluline, et me selle välja ütleks. see on oluline veel <clears throat> ka sellepärast, et eh, see peaks eh, meil toetama ka eh, loomkatsede läbiviimist Euroopas, kus me suudame kehtestada me kehtivad normid, mis on seotud loomade heaolu ja tervishoiuga. Eh, kui me seda teha ei, ei eh, luba, siis juhtub nii, nagu tihti juhtub, see loomkatsed viiakse läbi näiteks Aasia riikides, ilma et me saaks absoluutselt kontrollida, mis seal toimuks Eh, me ei saa kontrollida, mis tingimustes katsed läbi viiakse või et kas loomade heaolu on garanteeritud. ja see tähendab seda, et häid tulemusi pole võimalik eh, saavutada, nii et eh, säilitagem loomkatsete läbiviimine. Euroopas sellisel juhul oleme, võime kindlad olla, et meie normidest peetakse kinni ning et äh, et selle looma heaolu, kelle peal katsed läbi viiakse, on garanteeritud. ning äh, e, siis äh, e, teise põlvkonna katsete läbiviimine peaks äh, tähendama siis äh, seda, et äh, aastaid ei saaks loomkatseid läbi viia ja see muudaks olukorra väga keeruliseks sest niikuinii me teame, et euroopalastel ei ole samu finantsvõimalusi kui meie konkurentidele USA-s või Jaapanis. nii et äh, üritagem tekitada võimalikult positiivsed võimalused selleks, et äh, teadusuuringud viidaks läbi Euroopa territooriumil, samuti äh, tegeleb Eh, direktiiv sellega, eh, kas sooritada eutanaasia isas loomade peal, keda kasutatakse vähem kui emas loomi. me peame hoolega läbi mõtlema seda, mida me eh, nõuame selles direktiivis ja mitte minna äärmustesse ja lõpetuseks Ehm, tahtsin rääkida eh, siis eh, uuringute läbiviimise ümberpaigutamist eh, Hiinasse, Singapuri või Jaapanisse ja see on, ohustab meid siis, kui ehm, meie esitame liialt suuri bürokraatlikke nõudmisi. kõik teadlased ütlevad meile sedasama, nad ei soovi sugugi halvasti kohelda loomi see ei ole eh, sugugi nende kavatsustes, vastupidi. nii et see oleks siis see, mis ma öelda tahtsin. Eh, no, nagu ma ütlesin, õnneks kõigest null koma üks protsenti loomkatsetest viiakse läbi primaatide peal. see on biomeditsiiniliselt väga oluline ja on olemas selged faktid, mis tõetavad, et äh, see on äh, vajalik, selliste katsete läbimine on vajalik, kuid looma heaolu lo tuleb loomulikult garanteerida ja ärgem peatagem äh, loomkatsete läbiviimist Euroopas. suur tänu, proua Krustet, sõna on härra Põusel, palun. tänan. ja tegemist on tõesti väga tähtsa arutelu, kui me oleme sarnasel teemal rääkinud minevikus, kui olid kõne all kosmeetikatooted. ja parlament tegi suhteliselt äh, eduka katse selles valdkonnas niimoodi, et vähendati, küll päris ei tõrjutud välja, aga siiski vähendati loomkaitseid äh, kosmeetikatoodete valdkonnas. loomulikult äh, ei ole see olukord võrreldav äh, ravimite ja ravimismeetoditega. kosmeetikatoodete puhul me ütlesime, et äh, kui siis lõppude lõpuks ei ole võimalik äh, toota uue generatsiooni huulepulka ilma loomkatseteta, siis äh, lihtsalt ei tooda seda ja kõik. me ka ütlesime, et äh, kui loomkatsete risk äh, siiski jääb, siis me hakkame piirama turustamist. aga kui me räägime nüüd ravimitest, siis me ei saa öelda seda, et äh, me siin äh, ei luba loomkatseid, siis neid tehakse mujal ja siis meie omakorda keelame nende sisseveo Euroopasse. kui me niimoodi teeksime, siis me eiraksime täielikult Euroopa patsientide õigusi, nii et meil on tegemist praegu palju keerukama valdkonnaga. ma usun, et me kõik oleme üksmeelel selles osas, et me soovime vähendada loomkatseid. me kõik teame seda, me oleme sellega nõus, me oleme samuti ühel meelel selles osas, et me soovime karmimaid loomade heaolu reegleid rääkides siis loomadest, kellega tehakse katseid. nagu me juba kuulsime, siis äh, hiired rotid on põhiliselt äh, katseloomad ning äh, nende heaolutase ehk ei ole niivõrd kõrge katsete käigus kui näiteks primaatide puhul, kes on meile geneetiliselt lähedasemad. viimane aspekt loomulikult tingib ka vajaduse neid mõnikord katsetes kasutada parlamendi aruteludes ja deklaratsioonides on selgelt välja tulnud, et me ei soovi primaatide kasutamist katsetel. me ei soovi, et loodusest püütaks loomi katsete tarbeks. inimahvide kasutamine on ka minimaalne, minu riigis minu meelest kasutati neid viimati kolmekümnendatel aastatel üldsegi nii et äh, massiliselt ähm, inimahve ei kasutata. nüüd äh, väga oluline on küsimus, mis puudutab äh, loodusest püütavaid loomi. meil tuleb sellistele küsimustele vastata, sellepärast et kui me soovime loomkatseid vähendada, siis tuleb äh, ka vastata küsimustele, mis on meile saatnud teadlased, uurimusi teostavad firmad ja muud osapooled. üks küsimus äh, on sõnastatud järgnevalt. milliseid tõendeid on teise generatsiooni või kolmanda generatsiooni loomade reproduktiivvõimete kohta, kes äh, ei ole enam looduses, vaid ähm, kes on inimeste poolt kinni puutud, püütud ja kinnistes oludes. keskused, mis viivad läbi loomkatseid, on näidanud mulle mõningaid äh, asju, on avaldanud mulle teatud määral mulje, et me peaksime need äh, sätted viima sisse ka Euroopa Liidu tasandil. esiteks, äh, loomade heaolu on äh, ülimalt tähtis, sellele juhtis ka tähelepanu kolleeg Krostet just hetk tagasi. ma olen selles valdkonnas äh, näinud tihtipeale head praktikat. samuti tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et kui ettevõtted viivad läbi katseid siis äh, erapooletu kõrvaltseisja peaks äh, üle vaatama, kas need katsed ikkagi on vajalikud. meil peaks olema tõesti sõltumatu loomkatsete taotluste hindaja. ja kui siis öeldakse jah-sõna, siis on võimalik äh, katseid läbi viia aga nüüd selliseid sätteid sisse viies me tõestaksime, et me tõesti võtame neid asju tõsiselt. loomulikult me peame ka edaspidi avaldama survet äh, uurijatele, institutsioonidele ja teadlastele, et nad otsiksid alternatiive loomkatsetele. see oli meie põhimõtteks äh, ka kosmeetikatoodete valdkonnas, me peame survet säilitama. kosmeetika valdkonnas ettevõtted äh, võtsid väljakutse vastu ning koos komisjoni ja parlamendiga nad otsivad alternatiive. ja siis äh, on veel üks küsimus, millele ma tahaksin komisjoni poolt vastust. siin räägitakse eluohtlikest äh, kliinilistest tingimustest. ja minu jaoks tähendab see seda, et diabeet, ülekaal ja muud sellised äh, küsimused jääksid siis uurimisalast välja. ma ei tea täpselt, äh, mis on eluohtliku kliinilise seisundi definitsioon diabeet võib olla eluohtlik, aga ta on kindlasti äh, nõdrastav. nii et äh, kui me paneksime selle definitsiooni täpsemini paika, siis me ka leevendaksime mõningaid äh, muresid. nii et seoses selle raportiga on paljud küsimused veel õhku rippuma jäänud ja me peaksime kindlasti sisse viima ülevaatamise klausli, me peame hindama mõjusid, hindama tuleviku arenguid niimoodi, et parlamendi järgnevad koosseisud äh, saavad siis võtta vastu omad otsused seoses selle meetmega, tänan. John Bowes, Dennis Nüüt, Ward and the suur tänu, John Bowes. järgmisena Toomas Ulmer, palun suur tänu, härra esimees. tegemist on tõesti väga keerulise aruteluga, eriti kui me ei ole kursis kolleegide muudatusettepanekutega. minu arvates see tegutsemisviis ei ole hea. minu arvates äh, ei ole probleemiks see, et muudatusettepanekuid saab esitada ainult äh, inglise keeles aga minu arvates on äh, probleemiks see, et me nüüd kiiruga üritame siin midagi vastu võtta, siin on tegemist direktiiviga, mis on juba kakskümmend kolm aastat vana ja nüüd paari nädalaga me üritame siin midagi teha. ma olen äh, tegutsenud äh, selles valdkonnas pikka aega, olen kohtunud kahe ülikooli esindajatega, kes on tegelenud loomkatsetega olen saanud tagasisidet selle kohta, et äh, kõik toimub äh, teaduslikult väga korrektselt äh, ja kõrgel eetilisel tasemel. me kõik loomulikult soovime vältida loomade piinamist, olgugi et seda ei ole täielik võimalik välistada loomkatsete tegemise käigus. per capita kulub inimese kohta tema elu aja jooksul kaks katselooma, alates kaladest siis kuni suurte imetajateni välja. see on see arv, millest me räägime. loomulikult on arutelud ääretult emotsionaalsed, sellepärast et osad loomaliigid on emotsionaalselt ja geneetiliselt meile lähedasemad ning seetõttu me pöörame ka neile rohkem tähelepanu. aga nagu juba öeldud, on väga vähe teaduskatseid äh, nende loomadega, sellegipoolest me ei saa täielikult äh, nende kasutamisest äh, loobuda. tooksin siin paar näidet, kõigepealt hepatiidi vaktsiini tootmine. ilma katseteta inimahvidega ei olnud võimalik vaktsiini välja töötada. ja teine näide puudutab äh, kirurgilisi katseid. me peaksime kindlasti äh, siinkohal tõmbama omad piirid, mis on äh, teaduslikult korrektsed ja eetiliselt väljakannatatavad. nüüd, kui siin on äh, definitsioonis kirjas midagi sellist, mis komitoloogia menetluses muutub, siis me kaotame kontrolli ja samuti on minu arvates probleem siis, kui äh, piiratakse loomkatsetega inimeste tööloa kehtivust, minu arvates me rikume siin võrdse kohtlemise põhimõtet, me tegutseme liialt karmilt ja siis me suuname põhimõtteliselt teaduse Euroopast välja, niimoodi me ei aita kaasa ei loomade heaolule ega Euroopa kui teaduspiirkonna arengule, tänan. suur tänu härra Ulmarile ja nüüd Caroline Lukas, palun mikrofon, kõneleja kõneleb ilma mikrofonita. suur tänu, äh, proua Murka, hea raporti eest, äh, vabandust, et ma jõudsin liiga hilja, sissejuhatust ei kuulnud seetõttu. kuulsin äh, oma kaasmaalase proua Jacksoni kommentaare ning olen väga liigutatud, jagan tema muret äh, seoses sellega, et muudatusettepanekud ei olnud muutes keeltes saadaval, see on ääretult kahetsusväärne, aga kogu selle menetluse tagant äh, utsitamine on minu arvates vale, me oleme juba aastaid oodanud seda ettepanekut ning asi ei ole nüüd selles, mis saab äh, põllumajanduskomisjoni esimehest ja sellest, et ta läheb äh, alamkotta siin on tegemist äh, nüüd äh, direktiivi ülevaatamisega, meil on hea meel, et komisjon on lõpuks tulnud välja omapoolse ettepanekuga ja me peaksime ajaliselt ka ähm, asjakohaselt sellega tegelema. tahaksin tulla tagasi selle juurde, mida ütles äh, proua Jackson. me peame kaugenema sellest mõttemallist et meil on siin vastuolu inimeste tervise ja loomade heaolu kaitsmise vahel. tihtipeale on olukord hoopis äh, äh, teistsugune mõnikord on olnud olukord selline, et loomkatsed on olnud äh, positiivsed, siis mindi üle inimkatsetele, katsed on olnud äh, negatiivsed, inimesed on äh, napilt pääsenud eluga, on ka mitmesuguseid muid näiteid ja kui vaadata loomkatseid nüüd detailsemalt, siis mitmed katsed lõppjäreldusteni siiski ei jõua, ja lõpuks tulemus on äh, viiskümmend protsenti viiekümne protsendi vastu. ja siis äh, tekib küsimus, et võib-olla tuleks hoopis äh, kulli kirja visata selle asemel, et kulutada raha loomkatsetele, mis lõpuks tulemust ei pakugi, selget tulemust me peaksime edendama alternatiive, see oleks hea nii inimestele kui ka loomadele. on mitmesuguseid alternatiive juba praegu olemas, meil tuleb äh, kiirendada teadusuuringuid äh, ja turule lubamist ja proua Murko raport võimaldabki meil seda kõike teha. mind äh, jahmatas see, kuidas härra Bowis ütles, et me peame avaldama survet kõigile alternatiivsete meetmete väljatöötamisel, aga Euroopa Komisjoni ettepanekud ei paku piisavalt äh, stiimuleid ja survet äh, alternatiivsete meetodite väljatöötamiseks, meie peame seda protsessi kiirendama. minupoolne spetsiifiline ettepanek, mida ma toon välja ka muudatusettepanekutes, on järgmine. meil ei peaks olema mitte ainult alternatiivsete meetodite riiklikud äh, keskused, vaid meil peaks olema ka Euroopa Liidu tasandil äh, koordineerimiskeskus. me oleme kasutanud äh, kahekümne viiendal aastal kaksteist äh, tuhat äh, looma katsetes ja kaheksakümmend kuni üheksakümmend protsenti on kasutatud veterinaarkatsetes. ja praegu on olukord selline, et ECFAM, Euroopa vastav agentuur, ei ole siin saanud piisavalt oma rolli täita. me peaksime kindlasti kaasama kõik loomkatsetega seotud menetlused ja mitte ainult need, mis langevad ECFAM-i tegevusalasse. seetõttu meil peaks olema alternatiivsete meetodite Euroopa Liidu tippkeskus, mis koordineeriks alternatiivsete meetodite väljaarendamist ja lubamist, samuti koordineeriks äh, lubamisele eelnevaid protseduure, koordineeriks koostööd ähm, riiklike ametkondadega ning ähm, kiirendaks kogu seda protsessi. niimoodi, et äh, turule jõuaksid äh, lubatud alternatiivsed meetodid äh, võimalikult kiiresti, ma tänan kolleeg Murgot selle raporti eest täna. ja, dank u wel, dan tenslotte mevrouw Dagmar Rood-Berend suur tänu ja proua Dagmar Rotfe-Jöns. suur tänu, härra esimees. ma ei peaks siin täna rääkima, aga ma ei suuda olla vait. minu häälepaelte põletik on tõesti endiselt päris tugev. Te ju teate, et juba viisteist aastat või kauem olen ma võidelnud selle nimel, et loomkatsed kosmeetikatoodete valdkonnas ära keelataks. ma olen võidelnud, kuna ma olen olnud arvamusel, et teie toetusega meil on võimalik edasi liikuda me saame muuta niimoodi äh, loomade katsetel kasutamist. ravimite valdkonnas puudutavaid loomkatseid äh, mina aga ei soovi puudutada. ma ei taha sattuda olukorda, kus me peame otsustama, et milliste haiguste puhul äh, tohib lubada loomkatseid ja milliste haiguste puhul äh, ei peaks neid lubama. tänases arutelus me juba kuulsimegi nendest aspektidest. ma ei taha siin rääkida sellest, mis on eluohtlik või mis on elukvaliteeti äh, piirav. ma ei tahaks öelda, kellelegi, et teie lapsed kannatavad ravimatu haiguse all, aga meie piirame teaduskatseid. loomulikult äh, loomkatseid ei peaks tehtama täielikult piiranguteta ma ei ole arvamusel, et loomkatsed peaksid äh, toimuma ilma igasuguse kontrollita olen proua Jacksoniga nõus, meil võiksid olla küll inspektsioonid äh, Euroopa tasandil, see on ilus unelm, aga see ei ole reaalne. juba seoses hullulehma tõvega sai selgeks, et me ei ole võimelised neid kontrolle äh, läbi viima. see on hea mõte aga mitte ükski liikmesriik ei anna raha laborite kontrollimiseks ja mida me siis nüüd peaksime tegema? proua Murko, ma olen arvamusel, et äh, teil on hea lähenemine. aga minu jaoks lähevad mõned teie ettepanekud liiga kaugele. ja seda ma ütlen pidades silmas neid ravimeid ja haigusi, millest me siin räägime. kui meil on võimalik leida lahendus katseklaasis, siis see oleks loomulikult väga hea, aga sinnamaani on veel pikk tee ja kuni me sinna poole teel oleme, on oluline, et võimalikult väheseid loomi kasutataks ja et nad võimalikult vähe kannataksid. nüüd edasi Caroline Lucas ei olnud äh, kohal alguses ja sellepärast ta ka ei kuulnud, et me ei räägi siin ainult sellest, kas muudatusettepanekud on inglise keeles või mitte, vaid küsimus on selles, et me kõik peame muudatusettepanekud inglise keeles esitama. komisjoni ettepanek on äh, olemas juba alates novembrikuust me oleks võinud äh, selle käsitlemist alustada varem, olgugi et äh, komisjonid äh, kemplesid pädevuse pärast. on väga kahju, et me ei saanud selle teemaga varem alustada. ja see konflikt, mis meil põllumajanduskomisjoniga nüüd oli seoses lisaga number kuus, peaks äh, olema meile tõesti õpetuseks, äh, eriti kui me pöörame tähelepanu just parlamendi uuele koosseisule ja lisa number kuus pädevustele. nüüd järgmiste küsimuste juurde. ma olen kursis ECFAM-i äh, probleemidega, ma olen võidelnud äh, ECFAM-i rahastamise nimel, aga neil on tõesti keeruline saada kõike seda raha ja oskusteavet, neil on ääretult äh, keeruline toetada alternatiivide väljaarendamist ja kui me nüüd soovime asutada veel ühte Euroopa keskust, siis äh, see on minu arvates täiesti äh, hullumeelne. sellega me hävitame seni tehtud töö, me peaksime tugevdama hoopis ECFAM-i me peame võitlema selle eest, et äh, tõesti äh, ECFAM saaks tegutseda õhusalt, me oleme alati vaielnud selle üle, kui palju raha ECFAM-ile anda. kui me soovime saavutada seda, et äh, ravimite tootmise valdkonnas oleks vähem loomkaitseid, siis ainuke võimalus on see, et me edendame alternatiivseid meetodeid. kui me saavutame ka viiekümne või seitsmekümne protsendi taseme, siis see oleks ka juba väga hea, meil on vaja tööstuse poolset pingutust, aga ka Euroopa Liidu poolset pingutust, tänan Dank u wel, mevrouw Roodberend. Suur tänu, proua Roodberend. ma arvan, et äh, teil on nüüd vaja pisut puhkust. loodame, et teie häälekallad paranevad kiiresti. me oleme nüüd jõudnud äh, sõnasoovijate nimekirja lõppu ja anname sõna komisjoni esindajale proua Schoonmaker, palun. And... suur tänu, härra esimees ja suur tänu komisjonile selle väga tugeva arutelu eest nii-öelda, mida nagu härra Bowis ütles, aga ka väga rikkaliku äh, arutelu eest. mul on, minu ees on üheksa ja pool lehekülge märkmeid ja kommentaare, ma püüan kuidagi reageerida kõigile nendele teiepoolsetele sõnavõttudele, loomulikult mitte küll üksikasjalikult, see võtaks liiga kaua aega. ma võin öelda, et teie komisjoni arutelu kajastab väga hästi ka huvigruppide vahelist arutelu ja komisjoni ettepanekule eelnenud arutelu. ja tegelikult nagu väga paljud teist on öelnud, selle arutelu eesmärgiks on tegelikult tasakaalustada äh, kahte huvi, mis ei ole äh, vastu, üksteist välistavad, aga siiski äh, vastuolulised, ühesõnaga meie esimene, esmane huvi on loomade heaolu parandada, aga samas me tahame seda teha sellisel moel, et me Euroopa teadusuuringuid ei hävita ega põhjalikult ei kahjusta ja et me ei mõjuta negatiivselt farma-, farmaatsiatööstust ja sellisel juhul farmaatsiatööstus liiguks Euroopast välja ja teadusuuringute puhul rakendatakse kolmandates riikides märkimisväärselt nõrgemaid standardeid ja see ei ole ju ka meie huvides. kuidas aga saavutada see tasakaal, see on väga raske küsimus. oma vastuses tahaksin ma rõhutada, et me oleme toonud sisse mitmeid elemente, tagamaks loomade loomakaitse äh, suurendamist, näiteks kõikide projektide lubamise taotluse kohustus, äh, see on loomulikult tööstuse jaoks koorem ja seetõttu oleme me püüdnud ka lähtuda tervest mõistusest ja vaadata, kas oleksid, oleks võimalik rakendada sätteid, mis muudavad selle loa taotlemise lihtsamaks, siin on siis rühmadena taotluse esitamise võimalus ja samuti äh, võimalus äh, eeldada, et äh, luba on antud, kui ta luba antav asutus ei ole kolmekümne päeva jooksul reageerinud. samuti on oluline meie jaoks läbipaistvus ja direktiivis on mitmeid ettepanekuid selle kohta, iseäranis tooksin ma välja selle mõtte, et meil peavad olema ka mittetehnilised projektid, aga samuti ka projektide tagantjärele äh, Äh, hindamine ja hinnangu tulemuste avaldamine. ja lisaks oma üldistele kommentaaridele tahaksin ma kommenteerida ka konkreetseid äh, küsimusi, mida siin tõstatati. ehk on meil võimalik siis ka pisut hiljem põhjalikumalt arutada, kui aeg seda lubab. Teie poolt esitati mitmeid kommentaare äh, primaatide ja suurte ahvide kasutamise keelu kohta. nagu te nägite, komisjon on äh, oma ettepanekus äh, rakendanud äh, keeldu teadusuuringute osas, aga me ei pidanud seda põhjendatuks sulgeda ust lõplikult kõikidele teadusuuringu vajadustele äh, selles valdkonnas me ei tahaks tõesti sattuda olukorda, kus me peaksime ohverdama inimelu sellepärast, et me oleme võtnud vastu põhimõtte, et mitte mingil juhul ei tohi rakendada äh, katsetes äh, suuri ahve, meil on siis ühesõnaga turvaklausel, kaitseklausel, mis äh, lubab, et kui selliseid teadusuuringuid Äh, lubatakse, siis see peab olema erakorralistes tingimustes ja selleks on vaja ka komisjoni luba. komisjon annab oma loa, aga ainult siis, kui on Euroopa Parlamendiga äh, komitoloogia protsessis äh, seda asja arutatud, nii et minu meelest on kaitseklauslis piisavalt tagatud ka loomakaitse seisukohast vajalikkuse tagamine primaatide katsetamise keeld, me oleme selle poolt aga me oleme oma teadusuuringute komisjonis saanud nõuande, et me ei saa täpseid tähtaegu veel anda, mitte inimahvidest primaatide äh, rakendamise puhul äh, äh, tahaksime loomulikult mitte inimahvidest primaatide rakendamist vähendada, aga kuidas asjad arenevad, täpselt me öelda ei saa praegusel hetkel kui, mis puudutab elu ohtu seadmist, siis äh, direktiivis ei ole seda mõistet kasutatud, aga äh, mitmetes farmaatsiatooteid puudutavates õigusaktides on äh, seda too, sisse, sisse toodud ja põhjenduses, direktiivi põhjenduses on need halvavad ja eluohtu seadvad haigused või seisundid äh, ära defineeritud äh, lühidalt. piisavalt rangelt, aga samas ka paindlikult. mitmed teist kommenteerisid kontrolli küsimust. direktiiv üritab kontrollide, kontrollisüsteemi tugevdada võrreldes praeguse olukorraga toimuvad perioodilised kontrollid praeguse seisuga, mis võivad tähendada kõike ühest kuni viie aastani, aga äh, uue direktiiviga on tehtud ettepanek, et äh, liikmesriikide kontrolliasutused viivad läbi kaks kontrolli aastas, üks neist ette teatamata. mõned leiavad, et sellest ei piisa ja sellisel juhul on Euroopa Liidul võimalik äh, kontroll, kontrollida liikmesriikide inspektsioonide tööd aga ma arvan, et me siiski peaksime jääma äh, realistlikeks ja vaatame, kuidas asjad toimivad äh, selle tugevdatud kontrollisüsteemi alusel ja kui asi peaks osulema vajalikuks, siis võib-olla võiksime äh, luua alles uue Euroopa Liidu kontrollide süsteemi, mis on mitmetes teistel, mitmetel teistel puhkudel osutunud üsna keeruliseks. siis äh, mis puudutab klassifitseerimise, liigitamise kriteeriume, siis ma ei tahaks seda üksikasjalikult äh, käsitleda, ma tahaksin öelda, et me oleme loonud oma liigitussüsteemi, äh, raporteerimiskohustused on seotud äh, kõikide erinevate klassifikatsiooni astmetega, aga ma tahaksin rõhutada sellega seoses kahte asja. Euroopa Liidu teadusuuringute kogukonnas valitseb üsna suur üksmeel selles osas, milline on nii-öelda, millised on need erinevad raskusastmed ja on ka siiski samas mõned ähmased piirkonnad ja selle kohta on komisjon teinud oma töögrupi, kes selle kallal töötab ja loodetavasti oleme me valmis õige pea esitama parlamendile komitoloogia menetluses oma ettepanekuid siis parlamendiga sel teemal arutada. ja mida veel tahtsin ma öelda? mitmed teist kommenteerisid ka vajadust andmevahetuse järele loomakaitse osas ja looma, loomkatsete tulemuste vahetamise osas, see on tegelikult juba praegusel hetkel trendiks Euroopa Liidu õigusloomes, seda andmete vahetust soovitakse pestitsiidide puhul näiteks ja meie arvates sellised sätted sobivad kõige paremini sektori õigusaktidesse, mitte sellistesse õigusaktidesse nagu see siin siis äh, ma saan aru, et kindlasti ma räägin kauem, kui teil on minu jaoks aega eraldatud, aga kui lubate, siis äh, veel paar sõna, mis puutub, mis puutub äh, F2 äh, süsteemi. Äh, paljud on avaldanud muret, mis nendes arengute osas, mida need arengud tähendavad teadusuuringute jaoks. komisjoni ettepaneku puhul on arvesse võtnud erinevaid huvisid me oleme kõigepealt äh, võtnud arvesse, äh, me oleme äh, avaldanud survet teise põlvkonna või kolmanda põlvkonna peale üleminekuks, aga me oleme esitanud ka ettepanekud järelevalveks, samuti võttes arvesse loomakaitse vajadusi, samuti neid sätteid on võimalik üle vaadata juhul, kui äh, see, mida me oleme ette pannud, ei ole saavutatav ja paika pandud tähtajad on nii loomakaitsjatega kui ka tööstuse esindajatega läbi arutatud eksperttöögrupi poolt paika pandud ja ja ka esimese põlvkonna vangistuses sündinud loomade olukord on arvesse võetud. ma arvan, et see ongi praegusel hetkel kõik. me võtame kindlasti arvesse, et me peame töötama rohkem alternatiivmeetodite kallal, me peame parandama kooskõlastamisprotsesse Euroopa Liidu tasandil, selle kohta on juba mõned meetmed direktiivis, näiteks liikmesriikide võrdluslaboratooriumite määra, kindlaks määramine me arvame, et komisjoniga me ei saa, komisjonis me ei saa ainult EKVAMist lähtuda, EKVAM on üks osa komisjoni ühistest teadusuuringu keskusest, nii et kui me räägime koordi-, komisjoni koordineerimisest, siis tegelikult äh, me põhimõtteliselt äh, reeglina mõt-, arvestame ka, et EKVAMil on selles tähtis roll. komisjon on, nagu te paljud teist teavad, detsembri lõpus äh, esitanud aruandega oma äh, panusest äh, seoses parlamendi mai äh, resolutsiooniga katse hindamismeetodite osas ja ka selles direktiivis oleme me astunud samme selleks, et parandada läbipaistvust katsete osas, aga samuti ka me oleme töötanud selle nimel, et loa andmisprotsessi kiirendada. härra esimees, ma olen täiesti teadlik, et ma ei suutnud vastata kõigile nendele küsimustele, aga ma arvan, et me ei saa ka meie publikut siin niiviisi kinni pidada täna, aga ma olen valmis esitama kõigile täpsemaid selgitusi, kui see peaks vajalikuks osutuma, aitäh! suur tänu, proua Jackson äh, soovis siiski veel sõna, palun. suur tänu. Äh, ma siin ei kavatse jällegi tundeliseks muutuda, äh, ehk see on teile kergenduseks, aga mis puudutab ajastust ehk komisjoni esindaja võiks meile öelda, mis on eesistuja nõukogu plaanid, millal nemad kavatsevad esimese lugemise protsessi käsile võtta ja kas nad äh, loovuta, loob, arvestavad esimese lugemise kokkuleppega, mis ei oleks sugugi mitte soovitav, niisiis ühesõnaga, milline on nõukogu ajakava? palun, proua komisjoni esindaja ma vaatasin, kas nõukogu esindajaid on kohal siin, aga ma ei näe kedagi. ma pean tunnistama, et praegusel hetkel ma ei oska sellele küsimusele vastata. praegusel hetkel me nõukoguga ei ole arutelusid alustanud, ma arvan, et me alustame arutelusid sellel nädalal või järgmisel nädalal, kohe ma saan äh, dokumendi siin. Äh, jah, siin on kirjas, et äh, meil on kaks koosolekut ka põllumajandusministrite nõukogu sekretäriaadiga, et aga me ei ole praegusel hetkel siiski saanud veel teada eesistujalt, millise, millist tähtsust nad sellele toimikule on omandanud ja millal nad tegutsevad selle küsimusega. härra esimees, miks me siis kiirustame selle asjaga? küsib proua Jackson. Wij hebben hier haast mee, omdat we onze invloed niet helemaal... me kiirustame selle küsimusega sellepärast, et me ei taha äh, kaotada kogu oma mõju me tahaksime, et ka meil äh, oleks võimalik mõjutada põllumajanduskomisjoni arutelusid sel teemal, sellepärast kiirustame. aga me teame, et ajalooliselt põllumajanduskomisjon ei võta meie arvamust niikuinii arvesse. Äh, tõendage mulle, et nad võtavad meie arvamust arvesse. proua Murko, kas sa soovid äh, arutelu kokku võtta? ma tänaksin kõiki sõnavõtjaid. ja kasutades kolleeg John Bowise sõnu oma kommentaaride hüüdlausena, hoidke tööstuse surve all, et äh, leitaks alternatiivid loomkatsetele. see on meie hüüdlauseks, aga me peame endalt küsima, kuidas me seda survet avaldame tööstusele. suurema osa tänasest arutelust võiksin ma kokku võtta äh, kahe avaldusega, mida ma olen kuulnud äh, nii tööstuse esindajate suust äh, kui ka teadusuuringute kogukonna suust. kõigepealt tööstuse esindajad ise püüavad äh, loomkatseid vähendada ja asendada muude katsetega, pidades silmas äh, seda, et loomkatsed äh, on kallid, teistsugused katsed on odavamad. niisiis. õigusloomelisi stiimuleid pole vaja, sest teadusuuringute äh, käigus isegi juba töötatakse selle nimel, et leida asendusalternatiive. Äh, selline lähenemine aga oleks vale lähenemine. me kõik teame, et meil on vaja uusi ravimeid, äh, uusi igasuguseid abivahendeid teadusuuringutes, iseäranis meditsiinitööstuses, aga me ei ole alati nõus selle, nende meetoditega, mis äh, aitavad meil meie eesmärke saavutada. hoolimata sellest, et me tunnustame farmaatsiatööstuse püüdlusi ja öö, äh, tööd, tuhande üheksasaja kaheksakümne kuuendast aastast edasi, oleme me teistest valdkondadest, kosmeetikatööstuses näiteks õppinud, et Euroopa õigusloojate sekkumine töövaldkonda on siiski aidanud kaasa loomkatsete asendamisele mitteloomsete katsetega. ja praegusel hetkel on meil ka mõtteid selle kohta, kuidas äh, sedasama, neid samu kogemusi saaks rakendada teises valdkonnas äh, siis veel teine avaldus. eksperimendid primaatidega on möödapääsmatud ja eetilised ja ka looduskaitse seisukohalt kasulikud. ja need ei ole nii olulised, pidades silmis, pidades silmas saavutusi uute ravimite väljatöötamisega ja kasu, mida me saame uute Äh, ravimite väljatöötamisest. kui läheneda sellele küsimusele eetilisest vaatenurgast, siis me kõik loeme väga äh, sageli artikleid äh, evolutsioonist ja leiame neid ikka tänapäeva trükistes. mitmesugused evolutsioonilise antropoloogia uuringud näitavad, et ka primaatide aju areng evolutsioon on olnud märkimisväärne. me teame tänapäeval äh, väga palju äh, mitte inimest, inimese eellastest, äh, primaatide sotsiaalsest käitumisest, loomulikult me teame, kuidas nad kannatavad valu all, kuidas nad kannatavad isolatsiooni all. ja see on vaatenurk mida ei ole tänases maailmas piisavalt välja toodud. on mitmeid eetilisi põhjuseid meditsiiniliste uuringute piiramiseks. näiteks märkimisväärselt paremaid ravimeid ja märkimisväärselt kiiremini saavutaksime me tüviraku uuringute lubamisega. aga miks me seda ei luba? seda äh, eetilistel põhjustel. see keeld on äh, võib-olla Äh, mõistuse vastane, aga eetiline. meie inimkonnana oleme paika pannud oma eeskirjad ja oma väärtused, mida me sellistel puhkudel ei taha loovutada. Äh, loomulikult ei ole tegemist päris sama juhtumiga ja päris äh, võrdsete nähtustega, aga ma püüan lihtsalt selgitada oma vaatenurka. tänases maailmas suudame me märkimisväärselt paremini kui sada aastat tagasi läbi viia teadusuuringuid. sada aastat tagasi, kui alustati Alzheimeri uuringuid, inim-, loomad kannatasid. Need meetodid, mille abil viiakse läbi loomkatseid primaatide puhul, need on ju välja kannatamatud sõna otseses mõttes väga paljudel juhtudel. nii palju siis sellest eetilisest lähenemisest. Äh, lisaks eetilisele lähenemisele võib rakendada erinevaid teisi lähenemisi ja siinkohal äh, võiksin ma omalt poolt äh, tuua välja kaks põhilist katsevaldkonda. üldised katsed Äh, uute ravimite osas on üks valdkond neist. aga kolmandaks valdkonnaks võib üldsegi pidada äh, neuroloogilisi äh, uuringuid või, või mitmekesiseid uuringuid. sellised uuringud võivad tekitada väga suurt suurt piina, nad võivad, äh, seal võib kasutada ka elektroote, mida sisest-, sisestatakse loomade äh, aiu sageli. Need peetakse põhjapanevateks uuringuteks, me ei tea, kas need põhjapanevad uuringud kunagi toovad kasu äh, loomade kasule ah.. kas ma võiksin äh, juhtida teie tähelepanu sellele, et meil on kaasaegsed skaneerimistehnikad, mis ei nõua sellist vägivaldset see tungimist inimese aiu. ja sellisel juhul saame samuti uurida neurodegeneratiivseid kõnehäirivaid, nägemishäirivaid haigusi ja selliste uuringute puhul saab äh, otseselt aidata äh, patsienti ja saab täpselt teada, kuidas patsient end tunneb. Äh, kahe tuhande kaheksandal aastal toimus Euroopa Parlamendis koosolek, kus esitati skaneerimise uuringu tulemused inimpatsientide puhul ja ka tulemused, mida sai ahvide aiu sisestatud elektroodide abil. tegelikult saavutati mõlema uurimisega samad andmed ja esimesed andmed olid inimestega otseselt seotud ja sellisel juhul, miks me viime läbi selliseid katseid loomadega, kui meil ei ole neid vaja? ja kas ma siinkohal võiksin juhtida teie tähelepanu sellele, et primaadid tavaliselt ei saa pärast äh, regulatiivse testimise äh, lõppu äh, neid, neid kasutatakse looga võrdselt koeradega ja kui teise loo-, imetajana katsete puhul ja selleks ajaks, kui hakatakse kasutama äh, Äh, ahve ühe toote katsetamise nimel siis juba tuhandeid teisi väiksemaid loomi on oma äh, elust ilma jäänud äh, sellesama toote katset, katsetamisel. Caroline mainis siin ühte katset, mida viidi läbi Ühendkuningriigis. tegemist oli ravimiga, mille nimi oli TGN neliteist kaksteist, mis põhjustas peaaegu fataalseid kõrvalnähte inim- inimestest äh, vabatahtlikele katsejänestele. aga neid ra-, äh, rakendati äh, siiski primaatide puhul, aga sisestades viissada korda suuremaid doose kui inimestest katsejänestele. ja te olete ju nõus, et et võiks rakendada ka mikrodooside küsimust, mitte ainult katseklaasi puhul, vaid ka mujal. mikrodoos on üks võimalustest, mida oleks saanud rakendada ja mida saab rakendada. me püüame siis praeguses olukorras avaldada tööstusele survet, et nad ei kasutaks mitte ainult tänaseid äh, võimalusi, alternatiive, vaid äh, et nad uuriksid ka alternatiivide võimalust teistest valdkondadest, nagu näiteks mikrodooside osa, osas. esimees sekkub äh, ja küsib, kui pikalt proua Murko soovib rääkida. esimees palub proua Murkol lõpetada oma pikk sõnavõtt Amurka jätkab. lõpulausena tahaksin ma öelda, et äh, erinevate distsipliinide vahelised, erinevaid distsipliine hõlmavad äh, tehnikad äh, annavad meile üsna täpselt informatsiooni selle kohta, kuidas mõned ained mõjuvad inimestele ja ma juhiksin teie tähelepanu sellele, et me ei ole teinud siin ettepanekut äh, mitte inimahvidest primaatide kasutamise järk-järgulise lõpetamise kohta. me ei äh, tee ettepanekut siin teadusuuringute lõpetamise kohta Euroopas. me püüame siin lihtsalt luua tingimusi, äh, milles hea teadus, kõrgetasemeline teadus saab lokkama lüüa ja ilma õigusloomeliste algatusteta ei ole see lihtsalt võimalik. see on põhisõnum, mida me kuulusime ka EKVA-mist ja me oleme juba välja arendanud, meil on juba välja arendatud ja läbi katsetatud katsemeetodid, aga neid ei saanud ka, saa kasutada, sellepärast et õiguslooja ei tee oma tööd ja õiguslooja, ka meie oleme ju üks osa õigusloojast. ja lõpetuseks. Euroopa Liidus viiakse jätkuvalt läbi teste suurte inimahvidega äh,, mitte ainult Alžeimeri puhul, vaid ka muidu ja ma ei kujuta ette, kuidas või neid ei viida läbi, ma ei kujuta ette, kuidas seda saab läbi viia sellist kontrolliprotsessi saab või loa taotlemise protsessi saab läbi viia pandeemia puhul, kui me rakendame komitoloogia põhimõtet see võtab äh, vähemalt kuuskümmend päeva aega ja kui äh, meil tekib pandeemia ja meil on äh, ravimid, siis tõenäoliselt me anname need ravimid kohe miljonitele patsientidele. me ei anna neid suurtele laboratooriumitele, et nad kõigepealt asuksid neid katsetama, vähemalt nii kujutan mina olukorda ette mina leian, et äh, võib-olla teiseks selgituseks selle kaitseklausli kohta artiklis äh, viisteist on, et äh, me pea tahaksime ohustatud liike ise kaitsta. ja see on väga veider argument iseenesest ma leian, et see on hea võimalus lõpetada häbiväärne äh, häbiväärne praktika, mis äh, ei ole äh, hädavajalik selle ettepaneku ja mõningate meiepoolsete muudatusettepanekutega liigume me õiges suunas, me avaldame survet neile, kes peaksid arendama uusi meetodeid, ilma meie panuseta jääb äh, staatus quo ja see ei ole meie jaoks piisavalt hea. proua Jackson no ma tahtsin lihtsalt parandada siit omalt poolt, ma arvan, et äh, seda viga ei saa parandamata jätta, proua Murgo jättis meile mulje, et äh, on, et loomadega viiakse läbi äh, väga äh, aktiivselt sekkumisega katseid, mis ei ole toonud mingisuguseid tulemusi, see ei ole tõsi. Äh, Parkinsonil on ravi sügav või aju stimulatsioon ja see tähendab ka seda, et ajus sisestatakse midagi. ma parema meelega tahaksin, et seda testitakse ennem äh, primaatide peal, kui et kohe hakatakse seda testima minu peale, see ravi on väga äh, tõhus, see tähendab, äh, teatavad ained süstitakse inimese aiu ja Ühendkuningriigi Teadusuuringute Nõukogu on äh, näidanud seda ja me kõik nägime, kuidas inimene, kelle peal seda katsetati, lülitas selle välja Äh, ja ta ei suutnud enam absoluutselt toimida, ta värises üle keha, äh, ta ei olnud kommunikatsioonivõimeline, aga siis keegi pani selle masina jällegi tööle ja ta oli täiesti normaalne pärast seda, nii et äh, just nimelt selliste katsetega on tegemist, aga ma tahaksin veel kord kasutada võimalust tänada proua Ferrerot, et ta mu tuju jällegi heaks muutis. suur tänu! sooviksin veel kord tulla tagasi selle juurde, et eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on homme, eh, on kümnes veebruar homme. ja muudatusettepanekud tuleb esitada inglise keeles. hääletame seitsmeteistkümnendal veebruaril ja see läheb eh, siis põllumajanduskomisjoni hääletusele kolmekümne esimesel märtsil. lõpetab arutelu selles küsimuses ja nüüd lähme siis päevakorrapunkti number kuus juurde, see on siis eh, härra Davise suuliselt vastatav küsimus aasiate, Aasia kasslaste ja tiigrite kohta uh,. Well, thank you, chair, but... Uh, tänu, esimees. küsimus on teil siin silme ees. ma loodan, et komisjon sellele vastab Namens de Europese Commissie, DG Milieu. nii et äh, Euroopa Komisjonil saab sõna ära langendada. Thank you, chair. suur tänu, esimees. selles küsimuses on väga palju erinevaid elemente, ma üritan nüüd vast-, neile vastata nii hästi kui suudan. küsimus, mis äh, puudutab Eh, siis eh, Aasia kaslaste, tiigritega illegaalne kauplemine, siis selles osas juba seadused on täiesti olemas. nüüd eh, üldisemad kommentaarid. rahvusvaheline kaubandus tiigritega või tiigri tiigritoodetega on iseenesest keelatud. tegu on siis näiteks üks situatsiooniga. tiigrite küttimine on keelatud. ja see on siis äh, keelatud vastavate riikide seadustes nagu Hiina või India. ning teine element on see, et kahe tuhande seitsmendal aastal äh, juulis Haagis toimunud koosolekul, äh, konverentsil võeti vastu üleskutse tugevdada jõupingutusi salaküttimuse ja salaküttimise salakaubanduse vastu. teiseks äh, suurendada regionaalset koostööd. kolmandaks ära keelata tiigrite eh, vangistuses kasvatamine kommertseesmärkidel ning eh, mida on komisjon teinud selleks, et eh, selliseid jõupingutusi toetada, kõigepealt me toetasime EDCOP neliteist vastuvõtmist Haagis kahe tuhande seitsmendal aastal. kahe tuhande seitsmenda aasta juunis võtsime vastu soovitusi liikmesriikidele, mis, mille eesmärgiks oli siis Euroopa eh, vastavate määruste eh, rakendamine ning eh, ühe aspektina palusime näiteks toetada rahvusvaheliste organisatsioonide ja ka Interpoli tegevust sellises alakaubanduse keelamiseks ning komisjon äh, osaleb äh, aktiivselt näiteks äh, World Wildlife töögrupi töös. me oleme teinud koostööd Hiinaga kahepoolselt ja ka samuti ka rahvusvaheliste organisatsioonide raames oleme palunud, et Eh, näiteks raportid olukorra kohta kahe tuhande kaheksanda ja üheksanda aasta juulis ja samuti ka eh, esitaks aruande sellest kohta, kuidas Haagi resolutsiooni on rakendatud Hiinas. kahe tuhande viiendal aastal eh, vastutasime mõttekoja Hiinas, mis tegeleb kogu Aasia piirkonnaga, mille eesmärgiks on siis parandada Ehm, elusloomade kauplemise osas äh, kehtivat seadusandlust ja me kindlasti tegeleme selle tööga edasi ka veel tänavu. me oleme korraldanud ka mõttekoja äh, tiigritoodete vastu äh, kauplemise, tiigritoodete kauplemise vastase võitluse kohta, samuti tegeleme näiteks äh, ohustatud tiigriliikidega ja äh, sellega, et äh, tiigri, kütitud tiigreid kasutatakse näiteks traditsioonilises Hiina meditsiinis. kas tunnistame, et seda, et kuriteod elusloomade vastu on oluline osa organiseeritud kuritegevusest, me tunnistame seda äh, ja leiame, et äh, keskkonnakaitse peaks äh, kuuluma kriminaalseaduse alla, mis peaks äh, võimaldama tunnistada illegaalsete elusloomadega kauplemist kui kriminaalkuritegu. küsitakse ka seda, kas komisjon on ette näinud finantsvahendeid äh, rahvusvahelistele organisatsioonidele nagu UNODC, Interpol, rahvusvaheline tolliorganisatsioon. praegusel hetkel me finantseerime miljoni euroga võimekuse kasvatamise projekti, mis eh, puudutab siis salakaubanduse vastast, salakütmise vastast võitlust asjaga seotud riikides ja kavatseme seda tulevikus teha samuti veel miljoni euro ulatuses. samas meil on regionaalseid koostööprogramme Aasias, mis on eh, samuti seotud eh, salaküttimise vastase võitluse ning eh, õigusriigi tugevdamisega ning mis puudutab Euroopa ettevõtete rolli tiigri Eh, tiigride kaitsel. eelkõige on vaja loomulikult, et kohapealseid eh, seadusi tõesti täidetaks. meie, mis puudutab komisjoni tegevust, siis ma võin eh, öelda, et me toetame jõupingutusi selleks, et ettevõtete vastutus suureneks ning samuti teeme jõupingutusi ka selleks, et Belaskin OCD määrustest, eriti selles, mis puudutab ettevõtteid. sellega ma ka lõpetaksin. suur tänu teile ja annan nüüd sõna Chris Davisele. ma arvan, et kõik äh, soovivad, kohalikud sobivad äh, loomi kaitsta ja ma arvan, et ka meie kodanike jaoks on see küsimus väga oluline, eriti see, mis puudutab tiigreid, eriti võttes arvesse, et tiigrite äh, ellujäämine looduses on väga küsitav. kolm küsimust. komisjon mainis seda määra mainis seda, et millise määrani Hiina on valmis, äh, valmis äh, omapoolse kohustusi täitma ning äh, seda küsimust on arutatud Hiinaga nii rahvusvahelise organisatsioonidega kui kahepoolselt ja mina tahaksin teada, mida, kuidas Hiina on reageerinud, kuidas komisjonile tundub, kas Hiina on eh, teinud siis tegelikke jõupingutusi eh, eesmärkide saavutamist eh, näiteks tiigri kaupade müümisel. teiseks, mida veel saaks, teine küsimus, mida veel saaks komisjon teha, kuidas saaks seda finantseerida? rahvusvahelise seaduse tugevdamist või näiteks kuidas garanteerida reservaate eh, selleks, et eh, tiigreid paremini kaitsta salaküttimise eest ning äh, mida saaks parlament veel teha selleks, et komisjoni teile jõupingutustes toetada, näiteks eh, eh, selle küsimuse poliitilist eh, tähtsust tõstes meie kodanike seas, tänan. Het uh, woord is aan uh, barones Ledford. Barones Ledford, palun uh,. Thank you very much uh,, chairman. tänan, härra esimees ma ei ole küll selle komisjoni täisliige, aga nagu Chris Davis ütles, siis äh, tiigrid on tõesti sümboolse tähendusega, kui me räägime tõesti loomade kaitsest ning kuna ma armastasin nii väikesi kui ka suuri kastlasi, siis see küsimus on olnud minu jaoks huvipakkuv juba aastaid. tahaksin siin tähelepanu juhtida valitsusvälistele organisatsioonidele, mis tegelevad aktiivselt selle teemaga. ka minu valimisringkonnas on äh, selliseid aktiivseid äh, organisatsioone. on tehtud koostööd, et äh, tulla välja brošüüriga, mille nimi on inglise keeles äh, Skinning the cat ehk siis ähm, kassilt naha maha tõmbamine, selle kohta on ka inglise keeles olemas kõnekäänd, et on mitut viisi, kuidas kassilt nahka maha tõmmata. ühesõnaga, ma tervitan väga seda suulist küsimust äh, tiigrite kaitse kohta kahe tuhande seitsmendal aastal meil oli kirjalik äh, deklaratsioon selles valdkonnas, mina, Niina Kill ja teised oleme esitanud ka varem küsimusi komisjonile ja nõukogule. tulles nüüd tagasi selle juurde, mida ütles äh, Chris Davis oma lisaküsimustes, siis kõigepealt, äh, mis puudutab Hiina-poolset vastust siis ähm, eksperdid toonitavad seoses sellega, et võtmetähtsusega küsimuseks äh, on äh, tiigrikaupadega kauplemise keelu säilitamine Hiinas. väga olulise tähtsusega on põhimõtteliselt nende neljakümne nelja tuhande tiigri staatus, siin on väidetud seda, et kui keelustatakse kauplemine tiigri toodetega äh, teatud viisil siis see soodustabki salakaubitsemist. Euroopa Komisjon on tõstatanud neid küsimusi läbirääkimistel Hiinaga. kuid äh, ei ole tõstatatud spetsiifiliselt tiigrifarmide sulgemise ja kauplemise keelamise küsimust ma tean, et ähm, tiigrite laipu hoitakse sügavkülmas äh, lootuses, et keeld äh, kauplemiseks tühistatakse ning et siis saadetakse turustada see kaup. Euroopa Komisjon on öelnud, et nad on pakkunud Indiale tehnilist abi ja ka rahalist abi tiigrite kaitseks. India on nüüd asutanud äh, eluslooduse vastast suunatud kuritegudega võitlemise büroo, aga ma ei tea, kas Euroopa Liit äh, on pööranud tähelepanu selle konkreetse büroo abistamisele tema tegevuses võib-olla Euroopa Komisjon võiks edendada Äh, tiigrite alase tippkohtumise korraldamist võib-olla ASEAN-i või muu kohtumise raames. Euroopa Komisjon võiks äh, algatada sellised äh, arutelud. ma tean, et on ka teisi küsimusi maailmas, mis on tähtsad, vaesus, tööhõive, probleemid ja nii edasi, aga sellegipoolest me räägime nüüd küsimustest, mis on antud olukorras tähtsad äh, eluslooduse kaitse seisukohast. ja võib-olla peaks äh, nendes kõnealustes riikides olema ka tiigri küsimuste eriesindaja. võib-olla Indias äh, Bollywoodist mõni tuntud tegelane võiks ähm, selle töö enda peale võtta, me peame kasutama siin äh, oma fantaasiat ning hankima nendes riikides sellele küsimusele laialdase rahva toetuse. kui me läänes eh, siin sellele teemale panustame, siis eh, sellest loomade kaitsmiseks ei piisa. nii et eh, liituksin Chris Davise küsimusega, et mida enamat saaks Euroopa Komisjon teha, kas Euroopa Komisjon arvab, et Euroopa Liit on teinud piisavalt? suur tänu, eh, John Bowes, palun. härra esimees, ma usun, et ma sain nüüd omale tõesti <laughs> ülesande pärast seda, kui ma lahkun Euroopa Parlamendi, siis minust saabki eh, tiigri küsimuste eriesindaja või saadik. kiire küsimus minu poolt. tegemist on loomulikult tõsise küsimusega tiigritoodetega kauplemine on ääretult murettekitav. räägin siin eelkõige just äh, tiigri kehaosadest, neid kasutatakse Hiina meditsiinis ja pööran tähelepanu ka loomulikult äh, teistele toodetele transport äh, toimub piiriüleselt äh, Himaalaja mäestiku kaudu, aga päris palju tegelikult kaubeldakse ka internetis nende toodetega. mida on Euroopa Komisjon teinud äh, oma suhetes Google'i ja teiste sarnaste otsingumootorite omanikega, mida on tehtud, et võidelda seal tiigritoodetega kauplemise vastu? me peaksime lõpetama veebilehekülgede kasutamise sellisel eesmärgil. minevikus on sarnaseid äh, algatusi juba olnud ja kui me internetis seda ei peata, siis äh, me ei jõua kuskile. suur tänu, John Bowis ja nüüd äh, Thank you um.... proua Toil, palun. Um... suur tänu, härra esimees kuulasin tähelepanelikult Euroopa Komisjoni vastust Chris Davise küsimusele ja nüüd me ootame Euroopa Komisjoni konsultatsioonide tulemusi, ootame seadusloomealaste ettepanekut ja minu arvates on kahetsusväärne, et see valdkond ei ole prioriteetne ning et ei tegeleta tõsiselt äh, loodusliku mitmekesisuse teemaga. tihtipeale see teema jääb tahaplaanile, kui me räägime teadusvaldkonnast. ma tahaksin, et Euroopa Komisjon tuletaks mulle meelde, kuidas ta defineerib võõrliiki. võib-olla meil on siin tõlgendamises mõned erinevused. ja kui me räägime nüüd äh, kliimakaitsest, siis äh, see teema tõusetub ikka ja jälle. ja tekivad ka probleemid seoses äh, ökosüsteemidega. tihtipeale ei ole tegemist äh, niinimetatud võõrliikide kuritahtliku sissetoomisega. mõnikord lihtsalt liigid asuvad ümber, näiteks lõunast äh, põhja, lõunapoolkeralt põhjapoolkerale ja ka meredes põhimõtteliselt võime me täheldada seda, et paljunemismudelid äh, muutuvad ning mitmed äh, liigid liiguvad põhja poole, kuna meie ookeanid muutuvad soojemaks ja happelisemaks ning elukeskkonnad muutuvad. ühesõnaga kus siis võõrliigid algavad ja lõppevad? minu arvates äh, me siin ei arvesta tõesti öö, äh, piisavalt äh, nende erinevate aspektidega, mis seda teemat mõjutavad. esimees katkestab proua Toili ja küsib, kas ta räägib järgmisest teemast proua Toil vastab, et ta mõtles, et mõlemad teemad käsitletakse koos. kas tõesti räägitakse ainult tiigritest praegu? ja mis puudutab ähm, keldi tiigreid, siis äh, nemad on äh, surnud ja maha maetud, ütleb proua Toil. ja jätkab. hästi, ma ütlesin, mis ma tahtsin öelda. härra esimees, vabandust, ma ei hakka üle kordama aga ma tahtsin äh, küsida, et kuhu on selles arutelus jäänud vaene punane Euroopa orav? ma olen väsinud tõesti küsimast Euroopa Komisjonilt, et mida tehakse punase Euroopa orava kaitseks, äh, keda tõrjub välja hall orav. kui me nüüd võitleme siin äh, mõningate võõrliikide vastu, siis me peaksime ka pöörama tähelepanu sellele, mida me ei ole teinud vaese Euroopa punase orava kaitseks. tänan, härra esimees. proua Islebekäm, palun. suur tänu, härra esimees. ma jään, ma piirdun eh, tiigritega ja bioloogilise mitmekesisusega esitati üsnagi mitme <clears throat> üsna põhjalik vastus kolleeg Krissi küsimusele. tõepoolest, mina olin bioloogilise mitmekesisuse raportöör ning äh, tihtipeale räägime äh, hävimisohtudest, liikidest, äh, nii et tuleb, ärgem unustagem seda, et kui üks liik välja sureb, siis ta jääbki kadunuks. et ma arvan, et tuleb teha kõik selleks, et sellist äh, prestiižikat loomaliiki mitte kaotada. mul oleks kaks küsimust äh, selles osas, mis me teeme siin Euroopas. see puudutab ka seda, mida ütles härra Bowis, te ütlesite, et äh, me peame võitlema organiseeritud kuritegevuse vastu, et tegu oli, on tõelise kriminaalkuriteoga kas äh, teil on umbkaudseid hinnanguid selle kohta, <clears throat> mida tehakse selleks, et võidelda selliste liikidega kauplemise vastu Euroopas? kas te olete seotud näiteks rahvusvahelise tolliorganisatsiooniga, et äh, saada täpsemat statistikat, eriti praegu, võttes arvesse, et ka väga palju ostetakse ja müüakse internetis kas äh, tollil on tulemusi, kas nad suudavad seda kauplemist jälgida ning äh, mis puudutab rahastamisküsimusi, siis äh, miljon eurot ÜRO-le ja rahvusvahelisele tolliorganisatsioonile meenutaksin, ma praeguseid andmeid ei tea, kuid mõned aastad tagasi loomaliikidega kauplemise sissetulekud öö, olid suuremad kui narkokauplemisega sisse tulekut, kas see miljon eurot selle vastaseks võitluseks ei ole pisut äh, ebaproportsionaalne? me teame, et selline kauplemine jätkub, kas teil on arusaam sellest, kui äh, suuri sissetulekuid saab loomadega, elusloomadega kauplemisest näiteks Euroopas? ja nüüd kolleeg Sitš. suur tänu me ka alguses kavatsesime resolutsiooni koostada sel teemal mõningate kolleegidega koos, aga kahjuks meie ajakava oli liiga tihe ja niisiis pidimegi me piirduma selle suulise küsimusega, nii et äh, seepärast on ka mul paar kommentaari. ma leian, et äh, väga tore on, et me paberil oleme nii-öelda aktiivsed ka selle küsimuse eest võitlemisel, aga nagu juba öeldud, Hiinas on mitmeid tiigrifarme ja äh, juba väga palju tiigreid, äh, mida kasvatatakse ilma, et keegi üldse sekkus, sekkuks sellesse küsimusse. Nina Jill, meie India delegatsiooni esimees, on tõstatanud selle tiigri küsimuse äh, ja korraldas äh, kuulamuse ja Hiinas on väga palju tiigrifarme ja ma kujutan ette, et hiinlased kogu aeg ütlevad, et toimub dialoog ja et me tegeleme selle küsimusega, aga tegelikult praktikas ei Äh, täida nad oma lubadusi ja ma tahtsin esitada küsimuse äh, siin ka Euroopa ettevõtete kohta ähm, ja selle kohta, mida Euroopa ettevõtted teevad selleks, et elupaiku säilitada. Äh, teised ettevõtted kahjustavad tiigrite elupaiku ja praegusel hetkel puuduvad meil meetmed näiteks Äh, ebaseaduslikult äh, maha võetud metsade ja, ja ebaseadusliku raide tulemusena saavutatud puidu edasitoom-, ületoomise kohta Euroopasse ja ma leian, et äh, siinkohal on oluline, et Euroopa Parlamendis oleks hea mehhanism, head õigusloomelised eeskirjad ja siinkohal ma pöörduksin komisjoni poole, et flek-, kokkuleppeid kiiremini ellu viia. meil peaks olema kokkulepped Hiinaga, Indiaga, kõik peaksid olema allkirjastatud, nii et me saaksime selle küsimuse võimalikult kiiresti lahendatud. jah, tänku veel! suur tänu! ja nüüd anname siis uuesti sõna Euroopa Komisjonile Jürius Langendorf, palun. Thank you very much. suur tänu. ma püüan siis jällegi nendele küsimustele vastata nii hästi, kui ma suudan. ma kardan, et kõigile ma neist ei suuda ehk kahjuks vastata, aga mul on äh, hea meel, et ma kuulsin küsimust, et küsimus võõrliikide kohta on järgmise teema all ja jätan selle siis äh, oma kolleegile vastata aga kõigepealt äh, härra Davis äh, vastas küsimusel, äh, esitas küsimuse, et kas me oleme rahul Hiina praeguse reaktsiooniga. me oleme saanud tõesti esimese reaktsiooni Hiina poolt COP neljateistkümnenda resolutsiooni kohta Haagist ja me ei leidnud, et esimene vastusreaktsioon oleks olnud äh, päris äh, rahuldust paktiv ja seetõttu on meie alaline komisjon palunud Hiinalt uuesti aruannet äh, resolutsioonis tõstatatud küsimuste kohta. see tuleb esitada kahe tuhande üheksanda aasta juulis toimuva alalise komisjoni koosolekul, niisiis avaldame jätkuvalt survet Hiinale, et Hiina esitaks täi-, põhjalikumat informatsiooni oma tulevaste plaanide kohta. me jätkame selle küsimuse tõstetamist ka kahepoolses kontekstis, me oleme teinud seda korduvalt ja teeme edaspidigi. mis puudutab rahastamist, siis kas me saame veel midagi ette võtta? jah, nagu ma ütlesin, me kavatseme töökoda, mis on pühendatud kahele tiigriliigile, äh, e-, selle aasta esimesel poolel toimub meil seitese sekretäriaadiga üks üritus, mille käigus me arutame ka, mida me saame teha oma äh, rahastamisprogrammides. Äh, me oleme äh, rahastanud CITES-e elluviimist ehk siis loomastiku ja taimestiku ohustatud liikide kauplemise konventsiooni elluviimist. nüüd me oleme jõudnud teise faasi, mis on pühendatud eranditult tiigrite küsimusele ja siis äh, esitati veel küsimus ka selle kohta, kas on teisi äh, rahastamise allikaid, mida saab rakendada tiigrite hüvedes, me oleme äh, riikidele välja toonud selle, et rahastamisvõimalusi võib otsida, aga, aga riigid peavad esitama konkreetse taotluse. riigid peavad lähtuvalt erinevate rahastamisprogrammide parameetritest esitama taotluse, me oleme korduvalt teinud pakkumise, esitanud võimalused erirahastamiseks, aga igal juhul tuleb konkreetselt esitada taotlus, mis on konkreetse tiigrikaubanduse alase meetmega seotud. ja äh, mida parlament teha saab, Te saate loomulikult aidata meid äh, kahepoolses kontekstis Hiinaga, Indiaga äh, ja kõigi teiste riikidega, tõsta teadlikkust, te saate öelda nendele riikidele, et äh, et kui nad soovivad, siis on võimalik saada rahastamist erinevateks programmideks läbi koostööprogrammide konkreetsete riikidega. rahvusvaheline kauplemine tiigritega ja tiigrikaupadega, see jääb keelatuks, see, nii on see olnud juba äh, üle kolmekümne nelja aasta, äh, alates äh, Washingtoni konventsioonist, mis allkirjastati, aga teataval määral ebaseaduslikku kaubandust, salakauplemist siiski esineb, mis toob mind järgmise küsimuse juurde, küsimuse juurde, mille mis esitati äh, salakaubanduse määra kohta. praegusel hetkel UNODC-s äh, me palume täpsustada, kui palju on äh, salakauplemise organisatsioone, seda nii looduse osas kui ka, kui ka ebaseaduslike raiete osas äh, ja puidu osas. teeme esimene faas, hiljem me asume võrdlema ja siis vaatame, kuidas äh, saab erinevaid meetmeid võtta, mis erinevaid äh, salakauplemise valdkondi ühendaksid. jah, ja mis puutub ebaseaduslike puidu osas ja, ja, ja selle ebaseaduslike raiete mõju mõju, mis puutub ebaseaduslike raiete mõjusse tiigrite elupaikadele, selle küsimusega me tegeleme. me äh, oleme teadlikud, et tegemist on väga kiireloomulise küsimusega ja ainus, mida ma teile öelda saan praegusel hetkel, on, et me anname endast parima. sealhulgas äh, ka seoses Hiinaga me äh, arutame kahepoolselt ka ebaseaduslike raide küsimuste teemadel ja rahvusvaheliselt on tegemist loomulikult küsimusega, mis puudutab äh, loodusliku äh, mm, loomastiku ja taimestiku kauplemist ja Kanadas toimub äh, kohtumine, kus räägitakse internetikaup, kaubandusest seoses CITES-e konventsiooniga ja nagu ma mainisin sissejuhatuses, me kulutame ka paar, pool päeva ise Äh, just nimelt internetikaubandusega seotud väljakutsetega tegelemiseks. ja ma loodan, et äh, käesolevaga oleme vastanud kõigile teie küsimustele ja ma viin tagasi oma kolleegidele teie poolt äh, sõnumi, et tegemist on teie jaoks olulise ja kiireloomulise küsimusega ja ma loodan, et me saame teile selle aasta teises pooles alates juulist, kui me oleme CITES-e osapooltega alalistes komisjonis kohtunud, esitada teile pisut positiivsemaid uudiseid. suur tänu, härra Langendorf. ja nüüd siis ma arvan, et oleme selle päevakorrapunktiga ühele poole jõudnud ja nüüd võime edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde. ja algatuseks annaksin ma sõna komisjoni esindajana Anni Taylor. Anne Teller. Anne Teller, palun, teil on sõna. Thank you, chair um,. I... suur tänu, härra esimees. nii palju, kui ma aru saan, siis tegemist oli äh, suulise küsimuse vastuvõtmisega äh, täiskogule äh, esitamiseks ainult. kas ma sain õigesti aru? jah. nii et sellisel juhul ma jätaksin äh, komisjoni vastuse täiskoguks, äh, aga omalt poolt äh, selleks, et asja pisut selgitada proua Toilile, tahaksin öelda, et ohustatud liikide küsimus on komisjoni silmis pidevaks äh, probleemiks ja kasvavaks probleemiks Euroopas äh, ja peab ütlema, et meie poliitikas oli äh, lünki selles osas ja seetõttu on komisjon võtnud vastu teatise, see võeti vastu eelmise aasta lõpus ja selle nimi oli Euroopa strateegia suunas sissetungivate liikide puhul ja seal on välja toodud erinevad alternatiivid Euroopa strateegiaks ja nüüd on äh, seda üle arutletud erinevate ühenduse institutsioonidega, parlamendiga, liikmesriikidega, huvigruppidega ja sellest lähtuvalt esitame me Euroopa Liidu strateegia ettepaneku sissetungivate liikide kohta kahe tuhande kümnendal aastal. aitäh! suur tänu! ja keegi sõna ei soovi, Chris Davis, Colin Jack-, äh, proua Jackson Ah, mul oleks kiire küsimus äh, komisjonile. Äh, ma ei saanud komisjoni vastusest ja küsimusest aru, et kas äh, sissetungivad liigid hõlmab ka taimi lisaks meie kõigi poolt armastatud punaoravale. mitte, et punaorav oleks sissetungiv liik, tegelikult ei ole ta ju seda, sellepärast et hoopis hallorav kiusab punaoravat taga ja ma tahaksin küsida, et kas on ka rahalised, rahalist abi ette nähtud äh, näiteks äh, Jaapani ja Himalaia taimede äh, vastu võitlemiseks, mis on, millest on saanud suur probleem ka Lääne-Inglismaal ja, ja Strasbourgis, nagu ma täheldasin ja võib-olla peaksin küsima proua Jacksonilt, Caroline Jacksonilt, kas tema äkki tõi Strasbourgi need umbrohud, et osa sellest, osana oma plaanist Strasbourgis käimist õõnestada. aga kui me ootame kahe tuhande kümnenda aastani, tahaksime komisjonile öelda, siis on äh, tõsine oht, et meie punaorav on peaaegu täielikult välja surnud minu teada on meil praegusel hetkel kolm miljonit halloravat äh, ja punaste arv on äh, juba vähenenud saja kahekümne tuhandele. ja iga päevaga, mil me midagi ei tee, istume käed rüpes, see arv üha väheneb. kas komisjon ehk äh, võiks kinnitada, et komisjon, komisjoni vastutab selle eest ja lähtuvalt bioloogilise mitmekesisuse konventsioonist on komisjonil kohustus konventsiooni osapoolele kontrollida ja hävitada need sissetungivad liigid, mis äh, seavad ohtu ökosüsteemi, elupaigid äh, ja äh, selle loomuliku taimestiku ja loomastiku. me tahaksime kaitsta neid praktikas, mitte sellest, kuidas uued ettepanekud tulevad aasta hiljem. räägime loomulikult nendest Äh, punaoravatest, need on olulised meie jaoks, need on olulised Itaaliale, olulised Prantsusmaale, sellepärast et Piedmontist äh, läheb äh, see trend edasi Itaaliasse, Prantsusmaale, see probleem ei ole mitte ainult Ühendkuningriigi probleem. aga loomulikult on ka päris palju teisi liike, näiteks Äh, liblikate liigid või mis tekitavad äh, terviseprobleeme ka inimestele, äh, astmat, allergiat ja nii edasi ja nii edasi Euroopa saab ühiselt teha rohkem äh, kui liikmesriigid eraldi, sellepärast et need äh, probleemid on probleemid, mis ületavad piire. ja ma tahaksin konkreetsemalt küsida äh, komisjonilt, mida komisjon on siiamaani teinud lähtuvalt konventsioonist ja mida komisjon kavatseb järgnevate aastate jooksul teha? Davis. Well, I just make the point, uh, Chairman, that the Äh, ma tahaksin äh, siinkohal öelda, et äh, küsimus punktis seitse on tegelikult suunatud konkreetselt nõukogule, see ei ole ainult komisjoni küsimus, see on tegelikult liikmesriikide valitsuste küsimus, see puudutab kahtekümmet seitset liikmesriiki, kus on viissada miljonit inimest ja me peame aeglustada, me tahame koos aeglustada ja peatada oma bioloogilise mitmekesisuse vähenemist järgneva paari aasta jooksul jah, ma tahaksin lihtsalt konkreetselt arve saada, kui palju sellel teemal on üldsegi räägitud nõukogus, kui sageli on see teema tõstatunud keskkonnaministrite kohtumisel, põllumajandusministritega kohtumisel, seal on mitmesuguseid erinevaid alateemasid, mis tahavad arutlemist ja siis ma arvan, et see on üks nendest püüdlustest, millega valitsused ehk tahaksid tegeleda, aga mitte paari aasta pärast, sest et me peame tegutsema kiiremini. kaks aastat on paari aasta pärast, jah. siis saab alati öelda, jah, me tegeleme sellega kunagi ja see küsimus jääbki ainult tulevikku. me, siin on tegemist liikide kadumisega, eluvormide kadumisega meie planeedilt ja me peame tegema tegutsema kohe ja me peame tegutsema tõhusamalt. proua Toil. ma tahtsin veel tänada teid teie kannatlikkuse eest, härra esimeest, ja ma paluksin komisjoni esindajal täpsemalt rääkida, millist definitsiooni me rakendame sissetungivate liikide puhul, kus, kust algab ja lõpeb sõna sissetungiv liik ja kus me räägime uutest loomakolooniatest tänu, mis on oma asukohta muutnud tänu kliimamuutusele me te, oleme juba kuulnud punaoravast. punaoravaga on ainult üks näide, mida kõik kergesti mõistavad. Caroline mainis siin teise, teisi liike, taimeliike. ja tegelikult meie ökosüsteem ja meie bioloogiline mitmekesisus ja loomade ja taimede elupaigad kannatavad tuhandete võõrliikide äh, all, mida, mis on toodud äh, kas juhuslikult või tahtlikult Euroopasse viimase sajandi jooksul. tegemist ei ole mingisuguse naljaka küsimusega. Äh, ma arvan, et järgnev õigusloomeline ettepanek võtab aega vähemalt kaks aastat, kaheksateist kuud võtab aega vähemalt tõenäoliselt see, kui asi jõuab täiskokku ja tegelikult, kui mingi praktikasse tõlgendatud tegevus peaks tulema, siis see annab ennast vähemalt neli aastat oodata. ja ma võiksin siin komisjonile küsimuse esitada. kui me vaatame asju retrospektis, kas siis on võimalik äh, hallorava probleem lahendada, kui õigusakt võetakse vastu kolme aasta pärast ja ja kas ta üldse on siis äh, võõrliik kolme aasta pärast. Itaalia peaks selle küsimusega äh, tegeleda, sellepärast et äh, kui orav jätkab oma tööd, siis ei ole varsti enam alas, alles ühtegi äh, Kreeka pähklit, et Rocheri šokolaadidesse panna, mis oleks ju katastroof. kohutavat majanduslikku kasu ja kasu meie bioloogilisele mitmekesisusele toovad kaasa erinevad võõrliigid kogu Euroopas ja ka kogu maailmas, nii et seda küsimust tuleks kindlasti tõsiselt võtta, palun. aitäh, härra esimees! suur tänu! me oleme siin rääkinud äh, inimlikest jälitusmeetoditest äh, kakskümmend aastat, aga jätkuvalt meil ei ole neid äh, ja kui me peame kasutama neid meetodeid ka halli orava puhul, siis läheb meil veel aega. ma teen ettepaneku, et me hääletame komisjoni esitamise üle komisjonile ja nõukogule, kes on nõus selle komisjonile esitamisega ja kes on nõus selle küsimuse esitamisega nõukogule. kas keegi on vastu? ei ole keegi vastu, sellisel juhul me võtame kas selle küsimuse vastu nagu eelmisegi, ühehäälselt. ma näen, et sotsiaaldemokraadid jäid erapooletuks selles hääletuses, kas tõsi, kas see on tõsi? hääletame siis selle küsimuse äh, nõukogule esitamise poolt. samuti üks, ühehäälselt siis vastu võetud. Volevo chiarire che non ci siamo astenuti, abbiamo esimees, ma ei olnud erapooletu. ma lihtsalt leiame, et see arutelu kestab juba liiga pikka aega. Teil on tõesti õigus. järgmine päevakorrapunkt on I have the labeling of tires on rehvide kütuse säästlikkuse märgistamine ja raportöör ei ole kohal, nii et tema asemel räägib proua Hassi. Kiitoksia puheenjohtaja. Tänan härra esimees. ma loodan, et äh, tulen toime lühidalt, sellepärast et varemad teemad on võtnud palju aega. me räägime siin autode kütusetarbimise vähendamisest, aga ka rehvide turvalisusest ja müra vähendamisest praegusel hetkel on Euroopa rehviturg täis konkurentsi, aga tarbijad ei saa piisavalt infot rehvide erinevate omaduste kohta, on segadus seoses kaubamärkide ähm, hindade omadustega, me soovime antud ettepanekuga olukorda turul parandada. kakskümmend kuni kolmkümmend protsenti auto äh, poolt tarbitavast energiast kulub veeretakistuse ületamiseks, aga rehvide jõudluse vahel on isegi kahekordseid erinevusi rehvide veeretakistus on äh, selline, et kui me kasutaksime ainult parimaid rehve, siis me säästaksime kütust viis protsenti, rääkides kogu auto kütuse tarbimisest. nii et eesmärgiks on edendada nüüd äh, parema info edastamist tarbijatele niimoodi, et tarbijad saaksid valida rehvid, mis äh, vähendavad autokütuse tarbimist, aga loomulikult äh, on olukord selline, et kui auto juhtimisstiil ei ole vastav, siis rehvid ei saa ka omalt poolt äh, kompenseerida seda ja samuti ei saa rehvid kompenseerida mootori äh, vähest võimekust. tarbijate parem informeerimine põhjustab ka müra saastet. raportöör Rebecca Harms esitab muudatusettepanekuid omalt poolt, mis veelgi tugevdavad Euroopa Komisjoni poolse ettepaneku põhieesmärke. näiteks, mis puudutab müra, siis äh, rehvide peale tuleks äh, lihtsustatud märgistus ehk siis äh, selline valgusfoori kujuline märgistus, sellepärast et muud need detsibellide märgistused on äh, kreeka keel tarbijate jaoks ja samuti toetatakse seda, et Euroopa Komisjon äh, toetaks äh, rehvide märgistamise internetilehekülgi, mille pealt tarbijad saaksid kõik vastava info, nii palju lühidalt sellest raportist täna. Dank u wel mevrouw Hassi. suur tänu, proua Hassi. järgmisena saab sõna härra Kälan, palun. tänan, härra esimees, üritan samuti teha hästi lühidalt. proua Hassi keskendus äh, kütuse säästlikkusele ja rehvide mürasaastele, aga oluline on tähelepanu pöörata ka turvalisusele kui me räägime siin sõiduautodest ja loomulikult tuleb tähelepanu pöörata ka märghaardumisele. üldiselt ma tervitan seda direktiivi, tegemist on hea ettepanekuga. rehvid on selline kaup, mida ei osteta üldsegi lõbu pärast, vaid äh, nende ostmine pigem äh, põhjustab meile hoopiski stressi ja igasugune tarbija parem informeerimine on äh, teretulnud me võiksime siiski komisjoni ettepanekut ka parandada. kõigepealt komisjon teeb ettepaneku, et oleks äh, kohustuslik märgistamine. see toimiks siis, kui inimesed äh, jalutaksid äh, riiulite vahel ja loeksid kõike infot, aga tegelikult äh, ei ole seega oluline panna seda infot otseselt rehvi peale, vaid see info peab olema ka brošüürides ja mujal äh, infomaterjalis, mida tarbijad loevad. ma olen aga proua Harmsi idee vastu, et äh, meil peaks olema kindlasti märghaardumis- äh, ja müraemissiooni näitajad äh, rehvi peal. kui me kõik need äh, informatsiooni osad sinna rehvi peale paneme, siis ma ei ole kindel, et see toob endaga kaasa mingit lisandväärtust, vaevalt et kõik tarbijad sellest arugi saavad ja kulud on päris suured. ikka ähm, üritan teha koostööd Pro Harmsiga, et raport tuleks niivõrd tasakaalukas kui võimalik täna. suur tänu, härra Callahan. Mattias Kroote, palun. tänan. teen samuti lühidalt pärast äh, Sakoni raporti vastuvõtmist äh, detsembris on täiesti loogiline, et nüüd tulevad täiendavad meetmed kõne alla ja nüüd räägime siin äh, rehvide tõhustamisest. esikohal peab olema turvalisus, nagu ütles ka eelkõneleja. tööstusel on integreeritud lähenemine selle, sel, sellele teemale ja see on ka õige nii ettepanek äh, nüüd äh, on äh, väga hea ja sellepärast, et me oleme kaasanud valdkonnad, mis võimaldavad süsinikdioksiidi heitmeid vähendada umbes kümme protsenti on võimalik saavutada säästu ja siin on kaasatud nii uued kui ka kasutatud sõidukid. kahju, et äh, raportöör ei ole kohal, aga võib-olla proua Hassi oskab vastata äh, küsimusele, mis puudutab äh, muudatusettepaneku number kaheksateist Äh, kustutamist, seal on terve lõik ära kustutatud ja mis puudutab internetilehekülge, siis mul on küsimus komisjoni esindajale ja see puudutab äh, bürokraatlikku koormust, lõppkokkuvõttes on ju tarbija see äh,, kes maksab äh, veebilehekülje koostamise eest ja mul on küsimus ka selle kohta, et kuidas see direktiiv mõjutab äh, konkreetselt siis ikkagi ka äh, seda, kuivõrd rehvid äh, toodavad peentolmu, väikeseid saasteosakesi ja järgmine küsimus, kas meil peaks olema direktiiv või meil peaks olema määrus? tahaksin Euroopa Komisjonilt küsida, et miks meil tuleb direktiiv, mitte määrus? mis puudutab märgistust, siis äh, proua Harms ütles, et meil peaks olema äh, siin kolm erinevat kategooriat äh,, äh, haardumine, emissioon ja muud. ma ei saa täpselt aru, miks meil peaks olema veeretakistus jõus eraldi nüüd välja toodud, sellepärast et see sisaldub juba ka muudes aspektides, me peaksime asja tegema võimalikult lihtsaks, mitte keeruliseks, niimoodi, et kõik, kes lähevad äh, poodi või otsivad kataloogist rehvi, saavad täpselt aru, mis on mis. nii et äh, minu arvates äh, Äh, on see proua Harmsi ettepanek äh, detsibillide osas äh, ääretult hea, detsibillidest ei saada üldiselt tarbijate hulgas aru ning kui proua Harms on teinud ettepaneku, et meil võiks selle asemel olla valgusfoori märgistus, siis see on minu arvates väga hea. meil tuleb veel rääkida läbi lõppkuju osas äh, aga igal juhul ma esitan muudatusettepanekud omalt poolt ja jään ära ootama Euroopa Komisjoni poolseid vastuseid, tänu. ja eks saa self noh, een opmerking aan willen toevoegen. suur tänu ja ma sooviksin ka omalt poolt üht-teist lisada. autotootjad üldiselt äh, paigaldavad autodele äh, odavad ja halvad rehvid. tarbijad tihtipeale ei ole üldse sellise käitumisega kursis. ja siis auto muutub äh, kallimaks, äh, kuna kütusekulu on suurem. tarbija aga üldsegi ei ole kursis äh, sellise tegevusega, aga me peaksime sellele tähelepanu juhtima. ja nüüd anname sõna komisjoni esindajale, kelleks on kas Euroopa Komisjon soovib midagi lisada? tänan, härra esimees. jah, ma tulen selle mõningate küsimuste juurde tagasi, ma tahaksin tänada proua Harmsi tehtud töö eest ning äh, tegu on siis väga huvitava äh, ettepanekuga, mida siin arutatakse. sa aitad kindlasti energiat kokku hoida, CO2 heitmeid vähendada ning samuti ka tarbijatel kokkuhoidlikumad olla. oleme kuulnud üsnagi paljusid küsimusi ja raportis on neid veelgi. võib-olla mõningatele saan ka vastata. kõigepealt äh, selles osas, mis puudutab müra. tegu on tõesti häiriva nähtusega ja äh, sellega seoses on see tegu, tegu on murettekitava nähtusega ning eh, tarbija jaoks on kahtlemata olulisem siiski see, et eh, kütusekulu eh, väheneb ja müra on kuulda sõidukist väljaspool, see häirib pigem teisi. ning tarbijat võib-olla ei häirigi nii väga see, et, et ta teisi äh, Äh, oma tekitatud müraga häirib, sest auto seest ta seda ei kuule. ma arvan, et me, äh, kui me hakkame tegelema müraga, siis äh, tarbija võib-olla si-, siltidel ei pööra tähelepanu teisele kahele olulisele küsimusele. peaks kõigile neile küsimustele võrdselt tähelepanu pöördama Eh, põhimõtteliselt eh, eh, oleks vaja teada müra kohul, kui palju seda müra täpselt tekib ja see teave tuleks edastada siis ka näiteks vastavatele võimuesindajatele ja ühesõnaga nemad siis tunneks, oleks teadlikud sellest, kui suurt müra põhimõtteliselt tekitatakse nende rehvidega ning äh, lisaks sellele tahaksin teile öelda, et ja äh, praegusel hetkel on erinevaid reegleid, mis kehtivad äh, rehvide kohta, neid on juba väga palju ja see puudutab ka näiteks seda, et tarbijal on kohustus rehvi survet äh, kontrollida. Need, kes äh, teavad, kui raske on teada, äh, võttes arvestada autoliike on erinevaid, milliseid, milliseid rõhuga peab, milline peab olema rehvi rõhk parasjagu. inimesed soovivad sellega võimalikult vähe tegeleda nii et äh, tegu on siis informatsiooniga, mis äh, ei ole väga äh, kasulik, võttes arvesse ka võimalikke vastuefekte. samuti on küsimusi, mis puudutavad klassifitseerimisküsimusi, nimelt et üks, üks klassifitseerimislahter on jäetud tühjaks, ma tean, et see võib tekitada hämmeldust, kuid eesmärgiks on tekitada siis selline äh, nii-öelda kunstlik efekt, mis äh, muudab lihtsamaks äh, siis tarbija jaoks siltide lugemise. kui me üritame luua sellist tühja lahtri, siis äh, tekib tarbijal üsnagi selge ähm, äh, valik, kas ma äh, võtan siis kõige paremini toimiva või kõige halvemini toimiva rehvi. see võib-olla tekitab suurema lõhe. ja see tähendab, et me tõukame tarbijad paremate, kvaliteetsemate rehvide tarvitamisele kui äh, lahtrid on liialt ühesugused, siis äh, ei ole võib-olla tarbija sellest suurest erinevusest teadlik. nii et me pöörame äh, siis tarbija tähelepanu just kõige olulisematele küsimustele niimoodi. samuti oli siin veel muid punkte, mis esile tõsteti, nagu näiteks see, et talverehvi ei võetakse arve, võeta arvesse, see on väga tähelepanelik märkus ja tõepoolest eh, komitoloogia meetodi kasutamine on praegusel hetkel täiesti aktsepteeritav. nüüd, mis puudutab eh, veel olulist elementi, mis raportis esile tõsteti, see, eh, need puudutavad siis parandatud rehvidele. Neid küsimusi ei äh, ole samuti arutatud. ma arvan, et esialgu peaks need rakendusalast välja jääma ühest küljest sellepärast, et äh, praegusel hetkel ei ole olemas selliseid mõõtmismeetodeid, mis äh, aitaks meil mis aitaks neid efektiivselt klassifitseerida ja samuti äh, ja sellega seoses eh, peab ütlema veel ka seda, et, eh, et tihtipeale on tohutu suured erinevused eh, siis selle algrehvi ja siis selle materjali vahel, millega ta kaetud on. ja sellega seoses võib selle klassifitseerimine muutuda väga keeruliseks. ja see võib muutuda ohtlikuks siis rehvide taaskäitlemisele, mis on keskkonna seisukohalt väga olulised nii et äh, põhimõtteliselt äh, keskkonnasäädlikus seisukohast on rehvi taaskasutamine ikkagi väga positiivne, kuid praegusel hetkel me seda ettepanekusse ei lisa, see ei tähenda siiski seda, et äh, kui me selle direktiivi üle vaatame, siis on võimalik ka see küsimus, rehvide taaskäsitlemine, käitlemine kasutusse võtta ja veel mõningad küsimused. siin on veel üks küsimus, mis oli juba ka ITRE komisjonis kõne all. nimelt eh, eh, komisjon läheb hulluks ja tahab juba eh, silt, sildistada kõike, mida näeb. nii hull see asi siiski ei ole meil on vaja lihtsalt, soovime lihtsalt sildistada üld, selliseid üldsõnalisi silte, et tarbija teaks, mis tüüpi rehviga tegu on ja et ta ei peaks ähm, lihtsalt äh, pakendite pealt äh, informatsiooni kokku otsima. meil on vaja lihtsalt äh, siltidele paigutada olulist informatsiooni. meil ei ole vaja mitut erinevat silti panna rehvide peale. see on võimalus garanteerida, et äh, informatsioon oleks kättesaadav, samuti on võimalik äh, tarbijate ja äh, müüjate tähelepanu olulistele aspektidele pöörata. ja nagu üks lugupeetud parlamendiliige ütles, et samuti on oluline Eh, muidugi asendusrehvide küsimus, mis on, moodustab kolm neljandikku osa rehvide turust. nii et see oleks minu poolt kõik, kui on eh, veel küsimusi, siis ma võin selle, võin muidugi neile vastata, aitäh. Dan is het woord aan mevrouw Hassi om het debat af te ronden. Kiitoksia, eh, kiitoksia kollegoille. Suur tänu, suur tänu kolleegidele, suur tänu komisjonile. Ma loomulikult ei saa täielikult siin esindada proua Rebecca Harmsi ja tema arvamusi, aga ma kindlasti annan teie sõnavõtu teie te sisu talle edasi. mis puudutab äh, rehvidesse äh, etikente märkide äh, valamise, valamisse, siis ma tean, et see, seda saab kasutada korduvalt. nii et lisakulu lisaks nüüd selle informatsioonile uue info lisamisega seoses äh, see ei ole dramaatiline, vähemalt raske oleks ette kujutada, et see on dramaatiline. mis puudutab muudatusettepanekut number kaheksateist, nagu komisjongi tõdes, siis see tee lahter D-klass, mis on tühjaks jäetud, see kas kõrvaldatakse või see, sellele lisatakse ka sisu. ma olen siin põhimõtteliselt arvamuse koostajaga ühel nõul, ma olen seisukohal, et kui meil juba on energiatõhususe märgistus ja see on juba sisse viidud, siis see peab olema äh, tegelikult ka äh, läbiv, ei saa olla niiviisi, et äh, mõningates kohtades on äh, lihtsalt tühjad äh, märgistused ja minu meelest, kui me kasutame näiteks külmkappi ja kui meil on energiaklassid A pluss, A pluss pluss, aga samas kauplustes, kui me veame külmkappe müügis, siis seda ei ole näha, jätab mulje, et A on tegelikult kõige parem energiaklass, aga tegelikult see on paremuselt alles kolmas. nii et me ju tegelikult tahaksime, et tarbijate energiatõhususe teadlikkus ja energia äh, tarbimise teadlikkus tõuseks. suur tänu. suur tänu, proua Hassi. ja siis äh, ajakava on järgmine. muudatusettepanekute tähtaeg on äh, üheteistkümnes veebruar kell kaksteist, me hääletame kuueteistkümnendal märtsil ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne neljas veebruar tööstuskomisjonis ja hääletamine ITRES toimub kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel märtsil. ja täiskogule tuleb see küsimus arutusele mais. ja nüüd ma paluksin siis proua Hassil juhtimist jätkata. no niin, hyvät ystävät ja... niisiis, kallid sõbrad, meil on järele jäänud vaid üks päevakorrapunkt veel. uus sotsiaalmeetmete kava, kelle esitaja, mille esitajaks on proua Ferreira, palun. Oui, euh, merci, madame. tänan, proua Hassi. kahju muidugi, et nii vähe aega nii olulisele punktile pühendatakse ja seda isegi, kui me peame raporti kohta ainult arvamusi kirjutama. uus sotsiaalagenda, see esi-, seda oodati juba kaua, ta lõpuks on nüüd valmis, siin on palju positiivseid elemente ja samuti peab kahetsust avaldama, et mõningad punktid äh, siit puudu on, äh, mis tuleks kahtlemata täita, Euroopa Liit Euroopa Liidul on kohustus reageerida majandussotsiaalkriisi vältel Euroopa oma vastused leida eh, vaesusele, milles elavad seitsekümmend miljonit Euroopa kodanikku, oleks vaja välja öelda, et eh, need kodanikud soovivad Euroopat, kes suudaks neid kaitsta, neile parema elu garanteerida, see puudutab paremat, paremaid sotsiaalseid garantiisid, puhtamat keskkonda ja ka paremat tervist. meie komisjoni raportööril no, oli mul võimalik lisada eh, tervise keskkonnapunkti juurde paar rida juurde, eh, öeldes, et need on eh, jäänud vaeslapseks komisjoni ettepanekutes ning soovides, et komisjon neid punkte tugevdaks, sest me teame, et kõige haavatavamad on just need Euroopa kodanikest, kes elavad saastatud keskkonnaga piirkondades ning eh, kellel on tihti ka eh, suuri terviseprobleeme. nii et eh, soovisin seda rõhutada. komisjon peaks Euroopa keskkonna ja tervishoiuplaane ühitama riiklike ja rahvuslike plaanidega ja samuti öelda, et äh, on oluline teha uusi ettepanekuid, mis puudutaksid just nimelt äh, keskkonna mõju tervisele. siin on selge sidu, seotus äh, siis nende haigustega, mis on seotud keskkonna saastatusega, eriti puudutab see vähktõbe ning samuti soovisin öelda, et et meil on vaja rääkida siin ka avalikust teenusest praegusel hetkel. on lugu nii, et kodanikud pöörduvad üha rohkem vastuste leidmiseks eh, riigi poole, Euroopa kodanikud on aru saanud, et vastused ei tule siiski mitte ainult liikmesriikidest, nad loodavad ka Euroopa Liidult eh, vastuseid keskkonna ja terviseküsimustele ning samuti ka eh, töökohtade tekitamises keskkonna ja tervishoiu küsimuste lahendamiseks tegu on tööhõive eh, suurendamise küsimusega, sotsiaalse ühtsuse küsimusega ning eh, ma arvan, et eh, me peaksime rõhutama seda raportis, et Euroopa Liit peab üldhuviteenustes rõhutama seda, et sotsiaalmajandus mm, on väga oluline, eriti so-, see eriti tervishoiu küsimustes, eh, näiteks eh, onkoloogiahaiglates on ühe töötaja kohta kaks vabatahtlikku, kes töötavad eh, erinevates vabaühendustes. ma, kui see on nii Prantsusmaal, siis see on ilmselt nii ka teistes liikmesriikides, peab tunnistama nende inimeste töö tähtsust äh, Eh, kes tegelevad siis eh, eh, vabatahtlikena erinevates organisatsioonides, ühendustes, nende tööd peaks tunnistama ka Euroopa tasandil. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oli täna kell kaheksateist null null, kuid see lükati üle kolmapäeva õhtuni kell kaheksateist null null ja ma olen isegi lisanud mõningaid täpsustusi sest kui on kõigest kümme lauset võimalik äh, lisada, siis on vaja ennast äh, tagasi hoida ja ma isegi äh, piirasin, hoidsin ennast tagasi, eriti tervishoiuküsimustes, kuid ma leidsin, et on vaja, et kõik Euroopa, kõigil Euroopa kodanikel oleks kvaliteetsetele tervishoiuteenustele ligipääs enda elukoha lähedal. ja ainult ähm, haiglatega neid tervishoiuküsimusi ei lahenda. palju kiitoksia esi-. suur tänu arvamuse kohta proua Foreira. kahjuks on meie aeg läinud kiiresti ja kell on juba päris palju. nii et kindlasti peame väga rangelt kinni pidama kõneajast järgnevate sõnavõttude puhul, püüame leida ka hetke, mil me saame selle küsimuse teemadel põhjalikumalt arutada. aga millal see on ja kuhu, sõltub see sellest, kas on võimalik rakendada kuueteistkümnendat märtsi selle teema käsitlemiseks. minu kõnelejate nimekirjas on härra Bushel Matthews järgmisena, palun. Uh... suur tänu, proua esinejana. ma teen väga lühidalt, mul oli neli muudatusettepanekut, mida mul äh, õnnestus esitada, aga nüüd ma näen, et meil on veel siis ehk äh, kaks päeva jääle, jäänud vere, veel järele muudatuste ettepanekute esitamiseks. aga ma loodan, et raportöör näeb, et ma tahaksin teie äh, seda raportit tugevdada, mitte õõnestada. kolm muudatusettepanekut lisavad ühe sõna või võtavad ühe sõna ära, sellepärast et minu arvates mõned teie kommentaaridest või lisandustest on väga mustvalged, üks näide on see, et põhjendus D näiteks räägib praegusest majanduskriisist, tõsisest majandus- ja sotsiaalkriisist, finantskriisist, mis lisab äh, kliima äh, kahjustamisele kaasa. aga minu arvates võib lisada, mitte ei lisas, aga võib ka mitte lisada, sellepärast et võib samas väita, et kui meil on vähem tööstuslikku tegevust, siis on ka vähem äh, saastet, nii et võib-olla siis äh, väikese sõna võib lisamine sinna äh, võib-olla aitaks teie sõnastust parandada, aga äh, mis puudutab lõiget viis, siis ma olen ettepaneku teinud, et lõige viis kustutatakse mitte sellepärast, et ma oleks sellega sisuliselt mitte nõus, vaid minu arvates oleks parem, kui seda esitakse muudatusettepanekuna otsese ilma Beneda raportile tööst-, tööhõivekomisjonis. mina olen piiriülese Äh, tervishoiu koordinaator ja ma püüan just nimelt äh, hoida neid asju lahus, aga siin räägitakse täpselt just nimelt sotsiaalteenustest, liidu sotsiaalsetest eesmärkidest, sotsiaalmajandusest, töökohtade loomisest ja see on tegelikult just nimelt tööhõive ja sotsiaalasjade küsimus ja kui me esitaksime selle muudatusettepanekuna tööhõivekomisjonile otse, siis ma arvan, et see võetakse rõõmuga vastu. suur tänu ja komisjoni esindaja härra Maren, palun. Merci, madame la president, madame la tänan, äh, lugupeetud daamid. komisjon on üldjoontes äh, raportiga rahul. tuleksin äh, tagasi mõningate mõtete juurde, mis raportis on välja öeldud, kõigepealt te rääkisite sellest, et see teatis jõudis pisut hilja kohale ja te rääkisite ka majandus- kriisis, tahaksin meenutada, et see otsus võeti vastu komisjoni poolt kahe tuhande üheksanda, kahe tuhande kaheksanda aasta juulis ja, ja majandusolukord ei olnud sugugi selline nagu praegu ning äh, komisjon muidugi reageeris äh, kriisile, võttes vastu Euroopa majanduse taaskäivitamise plaani ja ja oleme kahtlemata valmis eh, osutama omapoolse panuse kriisi vastu eh, võitlemiseks, seda teeb ka Euroopa Liidu Nõukogu. ning tööhõive küsimused eh, on loomulikult selle juures väga tähtsad. samuti so-, sooviksin esile tõsta raporti toetust öö, öö, holistilisele lähenemisele, teil on täiesti õigus, meil on vaja kõiki poliitikaid ühendada, eriti puudutab see haridust teadusuuringuid, majandust, infotehnoloogiaid ja keskkonda. komisjon võtab arvesse ka Lissaboni strateegia ja jätkusuutliku arengu paremat rakendumist ja ka selles osas jagame teie mõtteid. see puudutab ka Lissaboni strateegiat pärast kahe tuhande kümnendat aastat. see oli siis see mida ma üldjoontes soovisin öelda ja võib-olla eh, mis puudutab siis Euroopa majanduse ülevaadet, selle pakkus samuti välja komisjon, see puudutab samuti siis sotsiaalset mõju ning tööhõive küsimuste paremat defineerimist, me teeme eh, tööd praegu selles suunas ja kindlasti äh, jätkub meie töö ka lähikuudel, aitäh! kiitoksia! suur tänu komisjoni esindajale, härra Marenile! selle küsimuse ajakava on siis järgmine muudatusettepanekute tähtpäev, aga seda te juba kuulsite. saatiin äh, saatiin keskiviikkoon kello asti. me saime äh, kolmapäeval kuni kella kaheksateistkümneni aega lisaaega ja muudatusettepanek äh, selle kohta äh, oli ka, et kuueteistkümnenda märtsi koosolekul võime ehk selle küsimusega seda küsimust käsitleda, kui me saame selle lisapäeva ja siis hääletame seda, aga kui nii see ei ole, siis kuueteistkümnendal, seitsmeteistkümnendal veebruaril äh, saame seda arutada. sekretäriaadilt kuulsime, et kuueteistkümnes märts on juba kinnitatud, nii et siis kuueteistkümnes märts, suur tänu arutelu eest ja suur tänu kogu koosoleku eest, kohtume homme hommikul jälle siinsamas ruumis. aitäh!